alustame kohe. What do you let's want to speak to? Just need to hear tere tulemast veel kord Euroopa Parlamenti, eriti ütlen ma siis taas tere tulemast selles kontekstis, et juba eile ju tegelikult kohtusime ja tegime tööd ka töögruppides. ja kontsert oli meil õhtul aga lubage tervitada nüüd siin peaminister Orbanit, kes on eesistujariigi esindaja ja tere tulemast ka härra president Barrosole, kes on Euroopa Komisjoni president. nii et meiega on liitunud kõrged Euroopa ametnikud, aga ka äh, ja riigipead, aga kes täna on ka meie äh, peamised äh, esinejad, suur tänu teile. Teie kohalolek on väga oluline. täna peaksime me siis rääkima edasi Lääne-Balkanist integreerituma Euroopa suunas. see on kõikidele liikmesriikidele väga oluline teema, kõikide liikmesriikide jaoks, kõiki see huvitab eilsed arutelud olid kõrgetasemelised ja täna saame me samuti tööd teha kahekümne ühes keeles, nende seas siis äh, Euroopa Liidu keeled ja siis Serbia, Horvaadi, Horvaadi, Albaania ja Montenegro ja bosnia keeles. kui soovite kõneaega, siis palun äh, andke meile sellest teada tegemist saab olema siis ähm, debatiga Ungari peaministri Viktor Orbani eesistuja esindajaga ja Euroopa Komisjoni presidendi äh, härra Barrosoga. nii palju siis äh, alustuseks ja paluksin nüüd sõna üle võtta härra Kööveril kes on äh, meie kohtumise kaasesimees, suur tänu, Laslo, selle eest, et äh, oma tööd äh, nii hästi oled teinud ja olnud nii koostöövalmis. ja annan nüüd sulle siis võimaluse võtta tänase kohtumise juhtimine üle. suur tänu, härra president, see on minu jaoks suur au ja suur tänu selle võimaluse eest. daamid ja härrad, lubage ka minu poolt tervitada teid meie kohtumise teisel päeval, nagu härra president juba ütles, eile õhtul toimus meil kontsert, kus me kõik äh, osalesime ja nüüd pärast seda kultuurisündmust siis läheme edasi töögruppide eileõhtuse töö juurde. igal töögrupil on kümme minutit äh, selleks, et tutvustada oma tööd ja kõigepealt ma annaksin sõna proua Doris Pakile, kes annab äh, meile siis ülevaate esimesest töögrupist. different uh, institutions, dear colleagues Yesterday we had the working group one, which was, de which was dealing with the cooperation in the area tere hommikust, kolleegid! mina juhtisin siis esimest töögruppi, mis rääkis koostööst vabaduse, julgeoleku ja õigluse ala äh, valdkonnas. eriti keskendusime politsei koostööle äh,. kaaseesistujad äh, olid proua Kopa ja proua Kirskovska kümme äh, liikmesriikide parlamentide esindajat ja ainult üks Euroopa Parlamendi saadik osalesid arutelus. kuigi kuigi äh, Pieci pole veel valitsust suudetud mo moodustada pool aastat hiljem, siis esindasid neid seal ametnikud rääkisime viisa liberaliseerimisest, mitmed, mitmete riikide esindajad tutvustasid seda teemat, nad ütlesid, et Lääne-Balkani riikide jaoks on see oluline samm tugevdamaks regionaalset koostööd. Kosovo parlamendi esindaja kommenteeris ka oma jõuping-, oma riigi jõupingutusi selleks, et pandaks paika vähemalt teekaart antud küsimuses. rändeküsimused, varjupaiga küsimus tõstatati pidevalt, sooviti rohkem koostööd selles valdkonnas, Saksamaa ja Kreeka rääkisid eriti tõsiselt varjupaiga ja, äh, varjupaiga ja rände küsimustest. aga tuletati meile ka meelde, et tuleb siin valdkonnas austada ka inimeste väärikust ja inimõigusi. seega Lissaboni lepingus on paika pandud, et me peame välja töötama ühise varjupaigapoliitika ning Bulgaaria pool, äh, äh ja Poola eriti rõhutasid, et me peaksime sellega tõeliselt ellu viima. samuti öeldi, et viisa liberaliseerimine ei tä-, toonud kaasa Lääne- ja Põhja-Euroopa riikidesse uusi suuri rändevoogusid. tänu erinevate valitsuste paika pandud instrumentidele politsei koostöö politsei koostöö tähtsust rõhutati, samuti Poola kutsus üles äh, suuremale koostööle riikide vahel. Euroopa Parlament rõhutas seda, kui oluline on üleeuroopaline nägemus selles kontekstis. samuti rõhutati äh, regionaalse koostöö nõukogu töö tähtsust selles valdkonnas siis korruptsioonivastane võitlus ja inimkaubandus ning narkokaubandus, need on prioriteetideks politsei koostöö valdkonnas, seda mainis ka Rootsi, öeldi, et kõige kurjuse aluseks on just see, et äh, majanduslik olukord on väga kehv. seetõttu äh, levib ka kuritegevus. sotsiaalne kord ja sotsiaalne julgeolek on olulised äh, ka kuritegevuse vältimisel, seda rõhutas ka Tšehhi. Rootsi koos Ungariga rõhutasid narkootikumide ja korruptsiooni tähtsust. kõik me mõistsime, et Kagu-Euroopa parlamendid peaksid kontrollima ka seaduste ellurakendamist nendes valdkondades. Bulgaaria tõstatas ka küsimuse ksenofoobiast, mille vastu tuleb võidelda üks Euroopa Parlamendi saadik kommenteeris ka seda ning rääkis vähemuste õiguste austamisest. õigussüsteem juurdepääs äh, kohtusüsteemile on endiselt muret tekitav, sellest rääkisid paljud. samuti mainiti seda, et alaliselt tuleb jälgida, kuidas on ellu rakendatud seadusi Bulgaaria ja Ungari kutsusid üles seiremehhanismi paikapanemiseks, mis tagaks jätkusuutlikkuse. Euroopa Parlamendi poolt märgiti ära, et Serbia koostöö rahvusvahelise kriminaalkohtuga endise Jugoslaavia asjus on hädavajalik. ning kõik peavad austama teiste õigusi. ma üritasin siin nüüd kõik äh, Äh, ära kirjeldada, mida me tegime, suur tänu, et kuulasite mind, loodetavasti, et ma ei unustanud kedagi ära. suur tänu, proua Pakk. järgmisena annan sõna härra Mihhail Baalale, kes äh, teavitab meid teise töögrupi tööst ja selle töögrupi teemaks oli kodanike integratsioon lugupeetud presidendid ja asepresidendid, daamid ja härrad, kolleegid. mul oli au juhtida ja olla ka raportööriks teises töögrupis, mille teemaks oli kodanike integratsioon. Te olete ilmselt teadlikud, ungarlaste jaoks on see äärmiselt oluline teemavaldkond. meie ajalugu on meile õpetanud, et äh, kodanik ei ole lihtsalt juriidiline kategooria, vaid sellega kaasneb ka teatud emotsionaalne identiteet. ja sellel on ka kultuuriline mõõde ning see on oluline aspekt laienemisprotsessis, nii nagu ka lepingud. poliitikud on kutsutud üles ehitama sildu selleks, et lähendada juriidilisi kategooriaid igapäevase tegeliku eluni ja Ungari jaoks on see lihtsam, kuna meil on ajaloolised sidemed Lääne-Balkani maadega ja meil on kujunenud vastastikune arusaamine. sel põhjusel me valisimegi selle teema meie parlamentide ühiskohtumise teemaks. seda töögruppi juhtis koos minuga Euroopa Parlamendi saadik Jelko Kacin, kes juhtis tähelepanu sellele, et Lääne-Balkani riikide integratsioon on oluline Euroopa Liidu jaoks, sest see loob Euroopale tervikuna lisandväärtust. oma avakõnedes meenutasid sõnavõtjad endise Jugoslaavia äh, vabariigi piirkonna kultuurilise mitmekesisusele ning äh, rõhutasid ka seda, et seal on säilinud veel pingekolded, killustumine, mis mõjutab integratsiooniprotsessi. samuti juhiti tähelepanu sellele, et nendele väljakutsetele tuleb seista vastu koos äh, kui me ei aruta neid küsimusi ka riiklikul tasandil, siis me ei suuda edendada ka vastastikust paremat arusaamist, seetõttu meil on vaja mitmepoolsed arutelude foorumid, nagu meil näiteks eile oli. selleks, et äh, oleks taga, tagatud tasakaalustatud esindatus, peab ka Euroopa Liit tegema omapoolseid jõupingutusi. samuti rõhutati, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid jäävad sageli kaugele kodanikest, tavainimestest sel põhjusel rahvusparlamentidel ja Europarlamendil on täita kriitiline roll vahendajana. ma oma äh, põhisõnavõtus ma viitasin Lääne-Balkani integratsiooniprotsessile, nii nagu äh, seda hinnatakse vastavalt nende riikide Äh, esitatud kriteeriumite täitmisele, kuid integratsiooni eduku sõltub ka kodanike integratsioonist ja ka seda tuleb edendada ja äh, seda eriti Lääne-Balkani piirkonnas. kui me mõtleme viimase saja aasta ajaloolistele sündmustele Lääne-Balkanil, siis näeme, et selle piirkonna jaoks on kõige olulisem aspekt, et vähendada konflikte etniliste rühmituste vahel. seetõttu on oluline rõhutada, et integratsioon on selle piirkonna jaoks ainukeseks alternatiiviks. integratsioon äh, soodustab reformide omaksvõtmist ühiskonnas, kui nad tunnevad, et nad on kodus Euroopa perekonnas ja Äh, kui nad mõistavad, et vastastikune mõistmine ei tähenda oma identiteedist loobumist ja ka vastupidi. kodanike integratsiooni soodustab äh, ka Euroopa Liidu aki vastuvõtmine ja selle nimel me peame tööd tegema. lugupeetud konverentsist osavõtjad, loomulikult äh, kõige mõistlikumaks vahendiks integratsiooni edendamiseks on haridus et äh, tagada äh, juurdepääs haridusele ka tuleviku arvamuse kujundajatele ja ei ole küll tüüpiline olukord, et Lääne-Balkani õppurid ähm, hakkaksid õppima Euroopa Liidus, meil on teatud rahalisi raskusi ja seetõttu me peame toetama neid vabaühendusi, kes töötavad sellel suunal. võib-olla nende riikide valitsused äh, saaksid äh, luua paremaid võimalusi läbi mestimisprogrammide, et äh, edendada kultuuride vahelist dialoogi. me peame otsima lahendusi Äh, mis ei soodustaks väljarannet sellest piirkonnast. Nende riikide äh, kodanikud vajavad paremaid teadmisi, kogemusi, äh, osalemist võrgustikus ja noored, kes õpivad välismaal, peaksid pärast õpingute lõppemist pöörduma tagasi kodumaale ja kasutama omandatud teadmisi seal. tuleb säilitada ka kultuurilist mitmekesisust ja see on Ungari kui eesistuja üks prioriteetidest me ei tohi unustada, et Lääne-Balkanil elavate äh, vähemusrahvaste esindajad äh, suhtuvad integratsiooni kui rahuprotsessi tagajasse ja selle piirkonna elanike jaoks on oluline mõista, et Euroopa Liidu soov ei ole need kultuurid omavahel liita, ühendada, vaid soodustada integratsiooni, samal ajal kui austatakse ka mitmekesisust. on tehtud mitmeid algatusi, näiteks Ähm, selle piirkonna kultuuriväärtuste säilitamine äh, selleks, et veelgi rikastada piirkonna äh, kultuuriväärtuste kaitse. Lääne-Balkani riikides rääkides äh, kodanike integratsioonist, ei piirdu see ainult nende piirkonna elanike integratsiooniga, et me räägime ka äh, teatud rahvusvähemuste integratsioonist, äh, teatud etniliste rühmituste esindajate integratsioonist, kes võivad elada piiriäärsetes alades kahes erinevas naaberriigis. ja seetõttu on oluline säilitada ka etniline mitmekesisus ja mitte suhtuda sellesse kui ohtu, kui, kui puuduses, vaid ka võimalus. Nende rühmituste vahel on esinenud tõsiseid konflikte, kuid nende piirkondade elanike jaoks on loomulik, et erinevad kultuurid ja keeled eksisteerivad kõrvuti. ja mitte ainult Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid ei ole, ei osalenud eile selles arutelus, äh, vaid äh, meil olid ka kõnelejad Lääne-Balkani riikidest ja see on oluline ähm, dialoogi edendamiseks selle piirkonnaga. me arutasime eurointegratsiooni kultuurilist aspekti, mis on võtmetähtsusega vastastikuse mm, parema mõistmise ja rahu loomisel. rõhutati ka hariduse tähtsust äh,, hool ja mure noorte pärast, see on äh, võti tulevikku. räägiti ka sellest, et tuleb välja töötada paremini kooskõlastatud õppekavad, et edendada vastastikust mõistmist erinevate rahvusvähemuste vahel. kultuuriline mitmekesisus peaks kajastuma ka kooli õppekavades, äh, mille alusel üles kasvatada sallivam noor põlvkond. ja samuti tuleb rõhutada, et nende noorte eest tuleb muret, hoolitseda ka pärast äh, kooli lõpetamist. kahjuks äh, tööpuudus noorte seas selles piirkonnas on veel endiselt kõrge. samuti on oluline vaeste integreerimine ühiskonda ja seetõttu mainiti, et äh, on igati teretulnud, et Ungari eesistumise ajal välja töötatud romide strateegia hõlmaks ka Lääne-Balkani riike samuti mainiti, et sellised algatused nagu doonorstrateegia aitavad kaasa integratsioonile. mitte ainult äh, kultuuriliste probleemide lahendamisel, vaid luues ka raamprogrammid, äh, mille raames lahendatakse erinevaid küsimusi. kunst ja kultuur on olulised integratsiooni edasiviivad jõud ja seetõttu on kahetsusväärne, et eh, nendele aspektidele ei pöörata alati piisavalt tähelepanu võrreldes teiste tegevuspoliitikatega. mitmed eh, sõnavõtjad mainisid kunsti, kirjandust, muusikat, maalikunsti, öeldes, et need on olulised vastastikuse arusaamise edendamisele. me töötame ka rahu tagamise nimel ja see on ka meie jaoks oluline ülesanne, kui me ei suuda integreerida Lääne-Balkani maid, võime seista silmitsi veel tõsisemate probleemidega ja siis on palju raskem äh, konflikte lahendada. mainiti ka isiklikke kogemusi, mis on saadud sellest piirkonnast ja mis veel kord rõhutavad olulisust kultuuride ja erinevate etniliste identiteetide paremaks mõistmiseks äh, kultuur, väärtused on olulised äh, nende probleemide lahendamiseks. suur tänu, härra Palla. mul on teile teha üks tehniline märkus. nimelt bulgaaria keel tuleb täna kanalilt seitseteist ja mitte kakskümmend üks. suur tänu. ja nüüd, kolleegid lubage omalt poolt samuti soojalt tervitada saalis äh, Ungari peaminister Viktor Orbanit, kes äh, nüüd pöördub teie poole eesistuja nimel. Äh, suur tänu ka minupoolsed tervitussõnad teile, mul on väga hea meel selle üle, et saan pöörduda selle väga olulise kogu poole, kelle peamiseks pühenduseks, pühendumuseks on Euroopa integratsioon ja edasine laienemine. Ungari eesistujariigina on samuti võtnud endale kohustuse selle eesmärgi nimel töötada ja lubage mul nüüd rääkida mõnedest olulisematest küsimustest. kõigepealt tõusetub küsimus, kas meil on üldse selle piirkonna jaoks oma nägemus ma arvan, et vastus sellele küsimusele on jah. meil on nägemus, nägemus, mis äh, rajaneb reaalsusel. ja täna reaalsus on see, et tegemist on enklaaviga Euroopa mandril. me räägime piirkonnast, mis on otseselt NATO ja Euroopa Liidu naaberpiirkond piirkond, kus äh, samas äh, aga on näha, et töö on lõpule viimata. kui paljud piirkonna riigid Euroopa Liiduga omal ajal liitusid, rääkisime me väga palju selle piirkonna taasühendamisest tuhande üheksasaja neljakümne viiendasse aastasse tagasi juurdunud juurduv ähm, tragöödia tollal oli selge, tuli lahendada, sellest tuli üle saada. tegemist oli protsessiga ja mitte keegi ei seadnud küsimärgi jälle seda, kui oluline on kultuurilise ühtsuse äh, taasleidmine ja kui on oluline siduda omavahel asju, mis omavahel kokku käivad. täna oleme aga hoopis teistsuguses olukorras, oleme silmitsi väga kirju ajaloo tagaga ja väga paljudel lääneriikidel on võib-olla teinekord raske mõista, millised emotsioonid selles piirkonnas valitsevad. kõigepealt tuleb aga meie kavatsused selgelt välja öelda, kas me tõesti oleme huvitatud selle piirkonna integreerimisest Euroopa Liitu. Ungari eesistujariigina on seisukohal, et see küsimus leidis vastuse siis, kui Kreeka, Rumeenia ja Bulgaaria omal ajal Euroopa Liiduga liitusid. meie jaoks on ilmselge see, et Euroopa kaardile ei saa jääda selliseid halle tsoone kuivõrd selliste tsoonidega äh, tooksime endale kaela tõsise julgeolekuriski ja kui me seda regiooni ei integreeri Euroopasse, integreeritakse nad kuhugi mujale. ja kõik, kes selles piirkonnas käivad, on ilmselt aru saanud sellest, et äh, neil on kosijaid teisigi ja küsimus täna, mis aga tekib, on see, et kas me oleme laienemiseks valmis. millised väljakutsed meile tänane aeg esitab? kas me peaksime liiguma süvenemise suunas või laienemise suunas? me peame mõistma seda, et äh, need väljakutsed maailma tasandil kui ka Euroopa Liidus on tänastes keerulistes oludes väga suured. mis on aga Euroopa tugevuse aluseks, on see süvenemine või laienemine? Kesk-Euroopa äh, on äh, oma kogemused selles osas saanud. tollal, kui me integreerisime Kesk-Euroopa piirkonna, näitas kogemus seda, et see ei ole jah või ei äh, vastus, vaid meil on vaja mõlemat, mõlemat protsessi, mis vastastikku teineteist peaksid toestama. ehk peaksime siis suhteid süvendama ja Euroopa Liitu laiendama Euroopa Liit on asunud paranemise teele. seda näitab selgelt ka kuue uue majandusalase paketi osa vastuvõtmine, mis loodetavasti edukalt läbib ka nõukogu ja parlamendi ja saab nende institutsioonide heakskiidu. kuid majandusjuhtimisest ei piisa, Euroopal on vaja konkurentsivõime parandamiseks ka laienemist ja järgmine küsimus, mille ma tõstataksin, tuleneb äh, viimase laienemise kogemusest. Euroopa Liit äh, rääkis minu peaministri äh, ametiaja jooksul üheksakümnendate aastate lõpus ja kahe tuhandendate aastate alguses läbi kahekümnes või rohkemaski peatükis kandidaatriikidega ja tollal kardeti täpselt samamoodi nagu nüüd, et ähm, nende uute liikmesriikidest tulnud tööturg üle, ujutab üle vanade liikmesriikide tööturud. tegelikkus oli aga see, et nendest töökätest on kujunenud hoopis ähm, Euroopa tööturu rikkus ja ei ole sugugi neid tööturgusid nõrgendanud. laienemine on olnud Euroopa Liidu majanduskasvu üks peamiseid mootoreid ilma Kesk-Euroopa äh, majanduspotentsiaalita oleksid Lääne-Euroopa tootmis, äh, tootmine viidud äh, üle Euroopast hoopis väljaspoole. see tõsiasi, et Kesk-Euroopa oma majandustega on Euroopaga liitunud, on aidanud tootmise siiski hoida Euroopas, ja sama võib juhtuda ka Lääne-Balkani riikidega. Lääne-Balkanist võiks samuti kujuneda Euroopa majanduste mootor. järgmine küsimus, kas Lääne-Balkani piirkond on suuteline liituma Euroopa Liiduga, kas nad võiksid kunagi olla valmis liitumiseks? Euroopa lasub ühtsetel väärtustel ja meie sisemised probleemid teinekord tekivadki sellest, et mitte kõik ei ole nendest väärtustest ja reeglitest, mis meil on ühised, kinni pidanud, eriti mis puudutab majandusjuhtimist ja majandusele seatud karme kriteeriumeid. nii et küsimus on selles, et kas Lääne-Balkan suudab nende ühtsete kriteeriumitega liituda ma tahan äh, selgeks teha, et ka Balkani piirkond ise peab tunnustama ja austama ühtseid Euroopa väärtuseid ja neid levitama. selleks, et äh, Lääne-Balkan saaks integreeruda Euroopaga, peavad me olema, meie olema avet-, avatud, kuid nemad peavad tegema ära oma õppetunnid, õppetükid me oleme, ma olen veendunud, et äh, see läheb meil korda ja ma olen täiesti veendunud, et Lääne-Balkani riikidele tuleb anda võimalus oma ülesannet täita. nüüd aga paar sõna meie ühtsetest eesmärkidest ja realistlikest sihtidest. kõigepealt äh, räägiksin Horvaatiast. austatud parlamendisaadikud, Horvaatiast võib kujuneda väga eeskujulik näide. Horvaatia võib kudu, kujuneda mudeliks selle kohta, kuidas Euroopa perspektiiv võib kujuneda väga oluliseks. Horvaatia on väga hea näide selle kohta, kuidas üks riik võib olla piirkonna stabiliseerija ja just nimelt Euroopa eh, ka liitumise võimalus on seda stabiilsust eh, loonud selge on see, et äh, on tehtud igasuguseid spekulatsioone, mille kohaselt Horvaatia liitumine on seotud Serbiale assotsieerunud liigi staatuse andmisega. sellised spekulatsioonid on ohtlikud. selline tulemus oleks ohtlik ka Horvaatiale ja ka Euroopa Liidule. me ei saa ühte patta panna neid asju. see tähendaks seda, et kujuneks stsenaarium, mis oleks kahjulik nii Horvaatiale kui ka Serbiale. kui me selle tee valiksime, siis, siis me astuksime kindlasti vale sammu. sest et kui peaks poliitiline olukord muutuma ja kui seostatakse ühe riigi võimalused liituda teise riigiga, võiks äh, tulemuseks olla võimude konflikt. riikide äh, liitumine peaks otseselt sõltuma ainult ja ainult selle konkreetse kandidaatriigi tulemustest. see on Ungari seisukoht olnud ja seega kutsumegi üles, et läbirääkimised Horvaatiaga viidaks lõpule nii kiiresti kui võimalik Montenegrost rääkides, minu meelest on Euroopa Liidu huvides Montenegroga läbirääkimised avada niipea kui võimalik, sama puudutab ka Serbiat. väga oluline on Serbia tõsta kandidaatriigiks ning liitumisläbirääkimised käivitada samuti niipea kui võimalik. siin on esile kerkinud nii-öelda kahekümne esimese sajandi paradoks ma saan aru, et meie jaoks, vabalt valitud esindajate jaoks, on oluline hoolikalt läbi mõelda ühe või teise riigi eh, nimi. kas me räägime temast ühte teatud nime kasutades või kasutame lühendeid, näiteks nagu Füüromi puhul, selle sellel riigil on küll kandidaatriigi staatus, kuid läbirääkimisi ei saa me alustada, see on täielik absurdne olukord. Euroopa peaks sellest probleemist niipea kui võimalik üle saama. ning Ungari eesistujana arvab, et on suhteliselt kasu-, kahetsusväärne, et me seame tõkkeid läbirääkimiste avamisele, kuigi need teemad tõusetuvad tavaliselt alles läbirääkimiste lõpuvoorus paar sõna ka Albaania kohta. Albaania on potentsiaalne kandidaatriik ning kuulub täna NATO-sse. kuigi täita on veel neil kaksteist verstaposti selleks, et läbirääkimised avada, kuid Ungari eesistujariigina julgustab need läbirääkimised varases faasis juba alustama. igasugused viivitused võiksid siseolukorra halvenemiseni viia riigis ja tahaksin märkida ka see, et Albaania puhul äh, härra peaminister vabandab ja ütleb, Kosovo puhul äh, jääb üle loota ainult äh, Euroopa perspektiivi allalhoidmine, kuid mingisuguseid lepinguid ei saa Kosovo piirkonnaga sõlmida, kuivõrd mitte kõik liikmesriigid ei ole Kosovot iseseisva riigina tunnustanud ja nüüd, daamid ja härrad, tulen selle piirkonna ja Euroopa Liidu jaoks kõige suurema väljakutse juurde, Bosnia-Hertsegoviina juurde. Bosnia-Hertsegoviina on täna väga suurtes raskustes. ja mitte ainult riik, vaid äh, on tekkinud oht, et äh, neidki tõmmatakse selle riigi keerulistesse probleemidesse. Ungari, mis ei ole Bosnia-Hertsegoviinast väga kaugel, teab seda, et olukord Bosnia-Hertsegoviinas ja, ja nende raskete probleemide lahendamine on võimalik ainult siis, kui seal kasutatakse naaberriikides edukaks osutunud mudeleid daamid ja härrad, nagu te näete, me oleme silmitsi väga paljude raskustega. ning vaja on julget poliitikat ja minu meelest tuleks äh, liitumisega, liitumist pooldavat jõud koondada selleks, et üle saada igasugus, saada üle skepsisest Euroopa Liidu sees, millest võib kujuneda integratsioonile takistus. ja Ungarile võite alati te loota integratsiooni toetajana, aitäh! suur tänu, härra peaminister! nüüd on aeg tervitada härra Jose Manuel Barrosot, Euroopa Komisjoni presidenti. palun, teil on sõna. suur tänu, härra spiiker, peaminister, härra esimees, auväärsed saadikud, daamid ja härrad. alustuseks tahaksin ma öelda, et ma olen väga rahul, et mind kutsuti Lääne-Balkani teemal toimuvale ühisele parlamentaar- koosolekule, ka kahe tuhande kaheksandal aastal osalesin ma sarnasel üritusel. ja ma tunnen ära äh, paljusid nägusid juba teie seast äh, tollest koosolekust. Äh, Euroopas ei ole oluline see, mida tehakse Brüsselis või Strasbourgis, vaid see, mida tehakse liikmesriikides ning sealsetes parlamentides. meil on tarvis koostööd ja dialoogi Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel, nii suudab Euroopa Liit edasi liikuda. seetõttu ma tervitan võimalust teiega kohtuda ja vahetada mõtteid Euroopa Liidu edasise laienemise osas Lääne-Balkanile. Euroopa Liidu laienemine, seda peetakse üldiselt üheks Euroopa Liidu kõige edukamaks poliitikaks. minu arvates on see üks kõige edukam poliitika läbi aegade Euroopa Liidus, see on Äh, levitanud jõukust ja üle, üle Euroopa äh, kontinendi ning see on toonud kokku äh, perekonna, mis oli lahku viidud kahekümnenda sajandi traagiliste sündmuste läbi. härra Orban esindab riiki, mis kümme aastat tagasi alles vaatas Euroopa Liitu väljaspoolt, nüüd aga on peaminister Orban Ungari kui äh, äh, Ungari esindaja ja Ungari on Euroopa Liidu eesistuja. ma tahaksin õnnitleda peaminister Orbanit edu puhul ning ka selle puhul, et nad on huvituvad nii palju Lääne-Balkanist. aga Euroopa, Euroopa Liit ei ole valmis, kui sellega ei ole liitunud Lääne-Balkani riigid nagu juba kahe tuhande kolmandal aastal Thessaloniki ülemkogul öeldud, on oluline laienemisega jätkata. minu kodumaa ühines kahekümne, kaheksakümne kuuendal aastal. minu kodumaa andis nõusoleku selleks, et ühineksid Austria, Soome ja Rootsi ning meie tervitasime ka kõige hiljutisemat Äh, laienemise faasi. eelmisel aas-, eelmisel nädalal käisin ma Montenegros, äh, Makedoonias, Horvaatias ja Bosnias. Serbiat ja Kosovot ja Albaaniat külastame järgmisel kuul. see näitab, et komisjon endiselt on pühendunud selle regiooni integratsioonile minu sõnum nendele riikidele oli ühene. me näeme äh, neid riike kui Euroopa riikide pereliikmeid. Nad on osa Euroopast. Nende minevik, olevik ja tulevik on Euroopas. aga Euroopa Liidu liikmelise, liikmeks saamiseks on vaja veel teha nii mõndagi. see Äh, regioon ilmselgelt liigub edasi, aga me soovime, et nad liiguksid edasi üheskoos ja otsustavalt. iga riigi, iga riik on eripärane, aga nad peaksid tegutsema edasi üheskoos. Horvaatia liitumine peaks olema katalüsaatoriks ter-, tervele piirkonnale liikumisel Euroopa Liidu poole. seetõttu ei olnud minu sõnumiks ainult solidaarsus, vaid ka julgustamine regiooni äh, olukord on keeruline ning kahe tuhande üheteistkümnes aasta äh, on täis väljakutseid, aga ka võimalusi. Horvaatia liitumisräägi-, läbirääkimised on lõppfaasis ning Serbia ja Montenegro äh, läbirääkimised jõuavad loodetavasti järgmisesse faasi, kui tingimused täidetakse, aga väljakutseid on veel. Belgradi-Pristina dialoogiga tuleb edasi liikuda, Bosnia ja Hertsegoviina poliitiline patiseis tuleb ületada, see kehtib ka Albaania kohta ning endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia nime küsimus tuleb lahendada. peale selle õigusriigi ning sõnavabadusega on endiselt seal piirkonnas probleeme. mul on väga hea meel, et teie töögrupis, ühes teie töögrupis räägiti ka vabaduse, õigluse ja turvalisuse alast. ma ta-, tahaksin tänada Doris Paki ning teise ning ka teist töögrupi eh, eh, ning härra Pallat nende töö eest. põhiõigustega vähemuste õiguste austamine on meie kõikide poliitikate aluseks, see puudutab eriti majandusarengut. riikidel on vaja meelitada juurde välisinvesteeringuid, saavutada suurem majanduskasv, aga selleks tuleb tagada, et on tagatud omandiõigus, Mm, kohtusüsteem on erapooletu ning avalik haldus tõhus. seetõttu ma soovin, et kõik sealsed riigid läheks edasi euroopalike reformidega ja astuksid vastu väljakutsetele. Kon-, demokraatiat tuleb konsolideerida ning, ning öö, ühiskonda reformida nii kandidaat- kui potentsiaalsetes kandidaatriikides samas peab progress olema jätkusuutlik. nagu ma ütlesin Horvaatia parlamendis, kõige tähtsam on olla valmis. aga Euroopa kodanikudki peavad teadma, et kui uued eh, riigid liituvad, siis on nad tõesti tegelikult ka valmis eh, eh, Euroopa Liiduga liitumiseks tegemist ei ole bürokraatliku või tehnokraatliku protsessiga, vaid laienemine on kõikehõlmav protsess. see on suur võimalus harmoneerimiseks, mitte ainult riigi, vaid terve ühiskonna jaoks. ning see peaks põhinema võimalikult ulatuslikul parteiülesel konsensusel, et võimalikult üldise, äh, suurelt toetataks nii reforme äh, ühes riigis kui Euroopa Liidus. kui riigid soovivad meie toetust, siis me alati toetame neid, nii poliitiliselt, majanduslikult kui rahanduslikult. meie toetus ei piirne ainult sõnadega, vaid ka selle taga on rahasummad, mis on eraldatud kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele kandidaatidele näiteks meie liitumiseelne rahanduslik abi kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani on Euroopa Liit eraldanud üksteist koma viis miljardit eurot institutsionaalseks ülesehitamiseks, regionaalseks ja maaelu arendamiseks, piiriüleseks koostööks. samuti on oluline viisavabaduse küsimus kõikidele selle, selle piirkonna riikidele, see on eriti tähtis noortele inimestele ja sealsetele ühiskondadele. aga meie abi sõltub ka nende riikide edust reformide läbiviimisel, selleks on tarvis tugevaid juhte, austust üksteise vastu ning koostöö, äh, see, see, oluline on ka koostöötahe. loodetavasti seeläbi suuvad, suudavad need riigid tõesti uue lehekülje oma ajaloos keerata. tuleb austada inimväärikust ning kompromisse. läbi kompromisside oleme me tugevamad Teil toimus ka äh, koosolek integratsiooni küsimustes, kus räägiti äh, probleemidest ja integratsiooni edulugudest. ükski riik ei ole oma identiteeti kaotanud, sest ta ühin-, on ühinenud Euroopa Liiduga, otse vastupidi, kui me oleme üksteisega, üksteisele lähemal, näeme me ka üksteise eripärasid ja austame üksteist rohkem. samas peab meil kõigil olema tahe koos tööd teha. nagu ma ütlesin Balkanil eelmisel nädalal, peab meie tegevuse aluseks olema selline ühine poliitiline tahe, mis on parteiülene, meil on tarvis liikme, eh, siseriiklikku konsensust, kui need riigid soovivad liikuda Euroopa Liidu suunal. ning siin on liikmesriikide parlamendid eriti olulised seetõttu ma ei soovi rääkida ainult valitsuste, vaid ka parlamentidega. Äh, meil on saavut-, vaja saavutada võimalikult suur konsensus laienemise osas, loodetavasti äh, Balkani riigid suudavad astuda vastu nendele väljakutsetele ning mind on julgustanud see, mida ma oma reisidel olen näinud. kõikides külastatud riikides kinnitati mulle, et jah, tõesti Euroopaga, Liiduga liitumine suudab tagada parema elujärje sealsetele kodanikele. ja öeldi ka, et ainuke asi, milles meie piirkonna riigid on ühel meelel, on Euroopa integratsiooni tähtsus. aga meil on tarvis ulatuslikumat konsensust ka teiste reformide osas nendes riikides. tõsiasi on see, et mõningad riigid on jõudnud kaugemale kui teised mõned peavad veel rohkem pingutama äh, ja keskenduma pikema perspektiivi strateegilistele huvidele. aga see on oluline eesmärk nende jaoks ja loodetavasti nad täidavad selle. nagu ma neile juba ütlesin, on see ka meile Euroopa Liidus ajalooline eesmärk. Jean Monnet, üks Euroopa Liidu loojatest, ütles ja ma tsiteerin. kõik on ambitsioonikad. küsimus on selles, kas keegi on ambitsioonikas sõnades või tegudes. Euroopa Liit peab olema ambitsioonikas tegudes. ja need riigid, kes on ambitsioonikalt öelnud, et nad soovivad Euroopa Liiduga liituda, peavad nüüd ka olema ambitsioonikad tegudes ehk reformide läbiviimises. see puudutab kõiki riike, mis osalevad laienemisprotsessis. Euroopa Komisjon toetab neid riike nende öö, äh, reisil ning te võite äh, loota meie solidaarsusele ja toetusele äh, tulevaste Euroopa Liidu liikmesriikidena, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, president Barroso, selle sõnavõtu eest ja nüüd on aeg alustada debatti, daamid ja härrad ja selles debatis osaleb nõukogu eesistujariik ja Euroopa Komisjon. arutelu reeglid on järgmised, need on täpselt samasugused nagu eile. kui te soovite sõna võtta, palun täitke sõnavõttu vorm ja need on jagatud kõikidele delegatsioonidele välja. seejärel me koostame kõnelejate nimekirja nende täidetud vormide alusel ja igale kõnelejale eraldatakse kõneaega kolm minutit ja seda näitab ka ekraan seinal ja palun pidage kinni kõneajast. vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorrale me kasutame ka sinise kaardi menetlust, mis tähendab pärast kolmeminutist sõnavõttu on parlamendiliikmetel võimalus esitada küsimus kolmekümne sekundi jooksul ja vastuseks eraldatakse samuti kolmkümmend sekundit. daamid ja härrad, nüüd on aeg ära kuulata teie sõnavõtud. esimesena saab sõna härra Bostinaru Euroopa Komisjoni president, äh, peaminister Orban, enne kui me alustame selle aruteluga, ma tahan tõstatada ühe protseduurilise küsimuse. nagu te teate, president Buzek, seitsmendal märtsil ma saatsin teile kirja, milles ma teavitasin teid minu vastu tehtud avaldusest minu kui parlamendiliikme ja kaug-, Kagu-Euroopa riikide delegatsiooni aseesimesena ja see oli Albaania parlamendi esindaja poolt, proua Tabali poolt tehtud avaldus, kes süüdistas mind, et kahekümne neljandal veebruaril Albaania parlamendis, et ma olen rassistlik, Albaania vastane ja korrumpeerunud. ta samuti ütles, et mina hääletasin Albaania viisavabaduse vastu proua Tapali avaldus on põhjendamatu, tõsine ja lubamatu. see solvab mitte ainult mind ja minu väärikust, vaid ka institutsioone ja Euroopa Parlamenti. nagu ma tean, härra president, Euroopa Parlamendi esimeste konverentsil arutati seda küsimust kuu aega tagasi ma olen samuti teadlik, et teie, härra president, oma kõrgelt ametikohalt Euroopa Parlamendi president olete korduvalt üritanud läbi diplomaatiliste kanalite ja muude kanalite veenda proua Topalit äh, need süüdistused tagasi võtma. ma ei taha siin käivitada äh, seda kasutut arutelu, kuna me keskendume täna väga olulisele küsimusele Euroopa Liidu jaoks ja meie mandri jaoks. kuid ma tahtsin et sellel kõrgetasemelisel kohtumisel äh, pöörata tähelepanu ka sellele küsimusele. Äh, suur tänu. ma ohkasin ja see viitab sellele, et äh, saalis on tõstetud üles ka kaks sinist kaardi Äh, kas äh, te soovite sõna võtta selle avalduse kohta? ma olen registreerinud oma nime lühikommentaariks ja seejärel mul on ka küsimus härra Orbanile. tänan proua Topali tõstis üles ka sinise kaardi, sõna on teil, palun. suur tänu, president ma nõustun härra Postinaariga sellega, et see, mis ta ütles, on täiesti kasutu. ei ole Tapali Postinaari vahelist vahejuhtumit. Postinaari oli see, kes oli vastu vaba liikumise vastu. ei, et ja Nende seas on ka kolm koma kaks miljonit albaanlast, nende seas ka mina, Josephina De Pali, kes pidas seda anti-albaanlaste vastaseks rassistlikuks avalduseks, äh, mida motiveerisid alamad tunded. ja ma rõhutan, et taoline ettepanek on tšetšeskolik, on äh, spondeeritud Albaania vastastest ringkondadest, selline on tegelikkus kui kedagi solvab see tegelikkus, see ei ole tegelikkuse süü ega ka mitte kolme koma kahe miljoni albaanlaste süü ja rääkimata Josephine Otopalist. suur tänu ja ma palun nüüd kolleegidel see debatt lõpetada, kui võimalik ja naasta meie teema juurde, et arutada äh, sisulisi teemasid. härra Kõrtis. tänan, president. ma tahan tänada kõiki sõnavõtjaid, härra Orbanit, härra Barrosot ma tahaksin kahe päeva arutelud kokku võtta. ma esindan Leedu parlamenti ja kõiki selles parlamendis esindatud erakondi. kõik Leedu erakonnad kiitsid heaks avalduse, millega õnnitleti Horvaatiat saavutatud edu puhul ning soovisid Horvaatiale edu läbirääkimiste lõpuleviimiseks sügisel ning lepingu allakirjutamist ning äh, eduka rahvahääletuse puhul me samuti soovime näha, et ka Serbiale antakse kandidaatriigi staatus ning et viiakse lõpule ka dialoog Kosovoga. me õnnitleme ka Makedooniat riigile, mis liigub edasi üsna kiiresti ja ma usun, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid aitavad kaasa dialoogile Makedooniaga Kreekaga ja nad suudavad kahe riigi vahelise problemaatilise dialoogi lõpule viia. me soovime, et Euroopa Liit osaleks aktiivsemalt ka Bosnia-Hertsegoviina probleemide lahendamisel. ma usun, et siseriiklik olukord nimetatud riigis on väga keeruline. me samuti mõistame, et et selle piirkonna riikides on olukord raske, me mõistame, äh, kui tähtsad on Kopenhaageni kriteeriumid, kodutöö, kuid me peame rõhutama seda, et Euroopa Liit peab näitama üles solidaarsust Lääne-Balkani maadega. ja selles mõttes idapartnerlus võiks olla väga heaks eeskujuks äh, Leedul on Euroopa Liidu välispiiri osa äh, Valgevenega, Kaliningradi piirkonnaga, mis on osa Venemaa Föderatsioonist ja me sooviksime näha suuremat edasiminekut idapartnerluse poliitikal. me usume küll Lääne-Balkani eduloosse ja me loodame, et see mõjub positiivselt ka meie idapartnerlusele ja saab olema kasulik meie idapartneritele. seetõttu eh, Leedu tahab aktiivsemalt osaleda nimetatud protsessides eile me rääkisime äh, vabaduse, julgeoleku, õiguse teemadel. me mõistame vajadust tugevdada politsei koostööd, Frontexi tegevust. me suhtume äärmiselt positiivselt Frontexisse, äh, mille töö on olnud väga edukas. ja ma usun, et tänane foorum saab olema oluliseks tõukejõuks nii Euroopa Liidu liikmesriikidele kui ka meie partneritele Lääne-Balkanil integratsiooni tugevdamiseks. ja mul on konkreetne küsimus härra Orbanile. ma nimelt soovin küsida. milline on teie arvamus, kas teie eesistumisperioodi jooksul ei peaks te tegutsema aktiivsemalt et saavutada suuremat edasiminekut Bosnia-Hertsegoviinas. kallid kolleegid, ma tahan rõhutada veel kord, millised on meie äh, arutelu reeglid. kui te tõstate üles sinise kaardi, saate te kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. see on lisaks tavamenetlusele seda tähendab sinise kaardi tõstmine ja küsimuse adressaadil on kolmkümmend sekundit vastamiseks ja kolmeminutiline kõneaeg kuulub teise menetluse alla. härra Andrew Kaitis kasutas seda, tal oli ette nähtud sõnavõtt hiljem vastavalt äh, kõnelejate nimekirja, kui aga härra Orban soovib vastata, siis tal on see võimalus. no heies suurendas kõvetkäsi. minu arusaam poliitilises mõttes on selline, et ähm, asjade õige järg, järjekord on selline, kõigepealt peab olema nägemus, siis tuleb edusamme saavutada ja siis võib saada hakata tegelema Bosnia-Hertsegoviinaga ja minu meelest Ungari eesistujariigina tegi täiesti õigesti, intensiivselt toetades Lääne-Balkani piirkonna integratsiooni, toetades äh, visiooni. ja siis äh, seadsime suure rõhu asutusele Horvaatiast kui väga eduka näite kujundamisele, selleks, et äh, sellest kujuneks instrument, mille alusel Bosnia-Hertsegoviina jääks Euroopa integratsiooni rajale ja minu meelest see ettevõtmine on meil läinud väga hästi suur tänu, järgmisena saab sõna lord Paunes äh, Ühendkuningriigi lordide kojast. suur tänu, härra esimees ja suur tänu võimaluse eest sõna saada ja panustada omalt poolt sellesse arutellu, mida täna siin austab ka peaminister Orban ja, ja president Barroso oma kohalolekuga. arutelud, mis siin kojas äh, viimase kahe päeva jooksul on äh, käinud, näitavad seda, et kõik delegatsioonid kas tänastest liikmesriikidest või Lääne-Balkani riikidest on kõik ühel nõul, et äh, Lääne-Balkani äh, tulevik on Euroopas ja see pühendumus on selge ja väga palju on julgustavat kuulda olnud koostöö kohta, mis on saavutatud ja milliseid edusamme on tehtud, kuid ma tahan siiski siin rõhutada seda ja pean rõhutama seda, et reformid, mis on rahva jaoks rasked, mida on raske elu vii-, ellu viia, võivad äh, viia tunded, tunnete muutumiseni, kui nad ei täida oma eesmärki ja nagu ma eile ütlesin, me peame toetama poliitiliselt aktiivseid selles osas, et tagada see, et Euroopa poliitiline tahe ja soov Balkan integreerida jääks kõikide eesistumisaegade jooksul prioriteediks. ma muidugi tunnustan Ungari kui eesistujariigi poolt tehtud tööd, kuid see töö peab jätkuma ja olema osa järgnevates eesist-, järgnevatest eesistumistest ei saa kompromiteerida neid standardeid, mis on seatud täisliikmelisusele, kuid täisliikmelisus peab olema nende tingimuste täitmise kohane, mitte mingisuguse suvalise tähtaja teadmiseks. sündmused, mis toimuvad mujal, ei peaks meie jõupingutusi tõmbama ära sellest piirkonnast, see piirkond on lahutamatu osa Euroopast ja seal on töö jäänud vii-, lõpule viimata ja ma tahan lõpetuseks rõhutada veel seda, et minu seisukoht on, et meil peavad olema prioriteedid paigas kõike korraga ei ole võimalik eh, igal pool eh, korda saata ja mina isiklikult toetan seda robustset ja realistlikult lähenemist, mida eh, peaminister Orban täna väljendas. mina peaks, minu arvates peaksime me andma sihipärast abi korruptsioonivastaseks võitlemiseks, kuritegevuse vastaseks võitluseks, sõltumatu kohtusüsteemi ülesehitamiseks ja õigusriigi toetamiseks ja selles peab olema prioriteediks see, et Horvaatia saaks äh, kohtusüsteemi peatüki sulgeda ja niimoodi edasi viia see liitumisprotsess. teiseks on meil vaja poliitilist tahet väga kõrgel tasandil selleks, et põhiseaduslikud äh, muutused tuua esile Bosnia-Hertsegoviinas, see on ülioluline, tagamaks selle, et riik ei annaks vähikäiku saavutatud stabiilsusele ja kolmandaks äh, tuleb tõsiselt äh, teha jõupingutusi selleks, et Kreeka ja Makedoonia saaksid lahendada ära äh, riigi nime küsimuse, see on selle riigi kandidaatriigi staatuseks tõusmiseks väga oluline, need on prioriteedid, mis peaksid olema pidevalt ülemkogus esil. selleks, et süstida hoogu sellesse töösse, mis juba on ära tehtud ja teha seda koostöö vaimus. suur tänu, härra esimees suur tänu, järgmisena saab sõna härra Krivo Kapitš Montenegro parlamendist, palun. härra esimees. ma ei ole veendunud, kas see mikrofon on Montenegro kõrgusel, aga loodetavasti. suur tänu nende sõnavõttude eest, suur tänu, et äh, Lääne-Balkani ja Montenegro küsimus on olnud Euroopa prioriteetide sees ja suur tänu, härra Barroso, et te käisite minu äh, koduriigis, aga nüüd räägiksin oma neljas emakeeles Montenegro, Horvaadi, Bosnia ja Serbia keeles ühe korraga, ütleb kõneleja. suur tänu ma tahaksin täna tõstatada kaks üliolulist küsimust. küsimused, mis on tekitanud Euroopa Liidus kõige suuremaid raskuseid, küsimuse, küsimused, mis on meie kõige suuremad raskused, õigusriik ja teiseks kodanikuühiskond õigusriigi põhimõtted on põhiõigused ja see on, ja see väljendub, kui küps on ühiskond. kas tõesti siis, kui inimene räägib neljas keeles korraga, ei ole võimalik aru saada? küsib kõneleja tõlgekanalid peaksid nüüd toimima kuritegevus on äh, muutunud tugevamaks, samas kui meie riigid äh, sõja ajal muutusid nõrgemaks ja sellepärast ongi meil vaja teie abi, et oma eesmärgid saavutada, selleks et Lääne-Balkanist kujuneks rahu ja stabiilsuse piirkond. me jagame kõik ühte äh, tsivilisatsiooni suuremat väärtust. õigusriik, nagu juba roomlased ütlesid, on riigi alustala. ja me oleme täiesti veendunud, et Euroopa Liidu abiga on äh, meil võimalik asuda liitumisläbirääkimiste teele. selleks, et meie ühiskondadest kujuneksid euroopalikud tuleb äh, integreerida kõik need osad ühte. ja see toobki meie äh, ühiskonnad kokku, niinimetatud Euroopa äh, mõte, see koondab endas kõik poliitilise ja majanduse elu aspektid ja see on ka täiesti õigustatud, sellepärast et see baseerub õigetel alustel. kuid kodanikud peavad olema veendunud, sellest, et selles, et meie riigid on võimelised looma taolisi sotsiaalseid äh, võrgustikke, kus arvestatakse meie kultuuriliste ja keeleliste erinevustega. ja seda asja ei saa jätta lihtsalt äh, poliitikute tüliõunaks kultuuriliste erinevuste oht on muidugi Balkani piirkonnas alati esil ja üheksakümnendatel aastatel näitas ka seda, kui eh, tõsised need konfliktid on. nüüd on õnnestunud aga sellele konfliktile panna piir, eh, tuleb leida võimalus eh, kogukondadevahelisele üksmeelele ja näha sellest meie ühtsust, mitte meid eristavaid jooni ja mitmekesisust meie eesmärgiks Montenegros on täna asuda Horvaatia jälgedesse ja jõuda kandidaatriigi staatuseni selleks, et see ühtsuse meel püsiks. Montenegro peab, peab Horvaatiat suureks eeskujuks meie piirkonnas ja tahame kindlasti nende jälgedes käia ja ma tahaksin, et omakorda siis teised riigid meie jalajälgedes käiksid, sest et Euroopa integratsiooniprotsess äh, lõpeb tegelikult alles siis, kui kõik need riigid on kaasatud ühte ringi, kui nad on kõik äh, Euroopa pereliikmed. suur tänu, härra Krivo Kapits. järgmisena härra Höršik suur tänu, president Barroso, peaminister Orban. Ungari parlamendi Euroopa asjade komisjoni esimehena tahaksin välja tuua tänase agenda peamised punktid Lääne-Balkani küsimuses. härra esimees, Lääne-Balkani piirkond peab olema lahutamatu osa Euroopast ja olema Euroopa tuleviku osa. üks ei saa eksisteerida teiseta. Ungari eesistujana peab Lääne-Balkani riike mitte probleemiks, vaid näeb neis võimalust, nii nagu härra peaminister oma suurepärases kõnes ka ütles. me näeme võimalust nendes riikides oma ühtsed väärtused juurutada ja hoida Euroopa perspektiiv alal kõikide nende riikide jaoks. Nende riikide liitumine on meie kõikide huvides. me peame välja saatma tänasega väga selge sõnumi Äh, raske töö ja Euroopa väärtustest kinnipidamine, näiteks nagu õigusriigi põhimõtted või inimõiguste kaitsmine, äh, toovad tulemusi ja tasu. osad sammud on juba astutud, näiteks viisavabastusrežiimide kehtestamine, kuid neid samme peaks olema veelgi. daamid ja härrad, tugev Euroopa on olnud meie eesistumise aja motoks. kuid tugev Euroopa tähendab ka julgete sammude astumist, kui neid on vaja. kui neid on vaja majanduse jaoks majandusjuhtimise ja reformipaketid, mis on selle asjaga seotud, peaksid tagama selle, et meil on piisavalt vahendeid finants- ja majanduskriisidele reageerimiseks Euroopana ja aitab meil nendest kriisidest välja tulla. Euroopa peab tulevikus olema tugevam kui veel pool aastat tagasi. see on meie eesmärk ja sellepärast Ungari eesistujana keskendubki äh, peaasjalikult nendele elementidele, et kuidas Euroopa on reageerinud majandus- ja finantskriisile. ja see on loomulikult eesistumise aja pädevuses. me teeme koostööd äh, härra Van Rompuy ja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga nende eesmärkide täitmiseks. makromajanduse koordinatsioonitsükli äh, vastuvõtmine Euroopa poolaasta sissetoomine ja kuue majandusjuhtimise alase äh, paketi vastuvõtmine on olnud Euroopa eesistumisaja prioriteetideks Ungari jaoks mõned edusammud on juba saavutatud, kuid me peame siiski jätkama tööd ühtsete eesmärkide saavutamiseks härra esimees, Ungari eesistujana teeb rasket tööd ja on usaldusväärne partner ja me oleme alati valmis teiega koostööd tegema selleks, et äh, saavutada meie ühtne tulevik, äh, sealhulgas ka Lääne-Balkani jaoks, suur tänu. suur tänu, järgmine kõneleja on härra Tabadži sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu peaminister Orban, presidendid Puusek ja Barroso. ma arvan, et me võime tervitada siin Ungari eesistujana, kes selle ürituse täna siin korraldas. see on väga ajakohane, päevakajaline sündmus, sest tundub, et meie tähelepanu hakkab Lääne-Balkanilt kõrvale kalduma pärast viimast laienemist kahe tuhande seitsmendal aastal võib täheldada laienemisväsimust ning nüüd võib täheldada veel ühte väsimust. Nii, nimelt siis liitumisväsimust. see on ohtlik. suurema osa Lääne-Balkani riikide jaoks on Euroopa Liiduga liitumine väga kauges tulevikus ning äh, väljavaated hägustuvad järjest. ning see on vabanduseks näiteks Makedoonias eliidi jaoks äh, lükata edasi vajalikud reformid ning mitte leppida naaberriikidega. Ungari eesistujana on teinud jõupingutusi, kuigi äh, mina ei ole härra Orbaniga ühest poliitilisest äh, erakonnast, siiski tuleb tervitada nende jõupingutusi eesistujana lõpetamaks läbirääkimised Horvaatiaga ning äh, tegelemaks edasi ka Serbia ja Montenegro rindel samas tuleb tunnistada, et komisjoni kõhklused ei aidanud nendele jõupingutustele kaasa, siiski meil on veel paar kuud aega. liitumiseelsed fondid ja praegused Euroopa Liidu instrumendid ei ole piisavad ning ma sooviksin, et eesistujamaa järelejäänud paari kuu jooksul mõtleks veel selle peale, mida oleks võimalik veel ära teha. nagu peaminister ütles, me peame muutma selle enklaavi osaks Euroopa Liidust. meil on tarvis sellist ühist Lääne-Balkani paketti, kuhu on kaasatud ka erakapital, kui me seda ei tee, siis see liitumisväsimus muutub järjest tugevamaks. ja lõpetuseks, kui me ennem liitumist ei lahenda etnilisi probleeme, probleeme naabritega, on pärast liitumist juba liiga hilja. mõelgem lihtsalt selle peale, mis toimus pärast meie liitumist, kui Slovakkia võttis vastu häbiväärse keeleseaduse seitse aastat on liitumisest möödunud, kuid mitmed sajad tuhanded on endiselt ilma kodakondsuseta. suur tänu! Josefina Topali, házelnök asszony következik Albániából, parancsoljon! nüüd Albaania parlamendi esindaja proua Topali. suur tänu, härra president, ma hindan vägagi, et korraldati selline ühine parlamentidevaheline koosolek Lääne-Balkani küsimuses. mõte on siin siis selles, et tuua Lääne-Balkan lähemale Euroopale. kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, kõiki selle fraktsioone ja enamust saadikuid, kes toetasid eelmisel aastal Albaania kodanikele viisavabaduse andmist anti aus hinnang sellele suurele progressile, mida Albaania on saavutanud viimastel aastatel. samuti tahaksin ma vägagi tänada Euroopa Parlamenti kõikide jõupingutuste eest toetamaks Albaaniat sellel integratsiooni teel. mina olen Albaania parlamendi esinaine ning ma tahaksin tänada ka kolleegi president Puusekit toetuse eest Lääne-Balkanile üldiselt ning Albaaniale eriti viimastel kuudel. nagu te teate, kuulub Albaania NATO-sse ning NATO-s, NATO-ga liitumiseks pingutas Albaania kõvasti, viidi läbi suuri reforme ning kui nüüd mõelda nende viimase kahekümne aasta peale, kus Albaania on tegelenud integratsiooniprotsessiga ja vaadata, kui kaugele Albaania nüüd on jõudnud, siis tuleb tunnistada, et Albaania on jõudnud kõige lühema ajaga kõige kaugemale. samas, kui öö, maailmas on nii majanduslik kui rahanduslik tsunami, siis Albaanias on olnud majanduskasv neli protsenti. viimase aasta jooksul kasvas majandus isegi viis protsenti. meie riigivõlg oli viiskümmend üheksa protsenti, seda suutsime me vähendada kahe protsendi võrra viimastel aastatel. eelarve oli defitsiidis kolm koma viis protsenti, eelarve puudujääk on kontrolli all. kuuskümmend kaks protsenti suurenes eksport seega Albaania õitseb. jah, meil loodi kunstlik probleem siseriiklikult, aga see on üks demokraatia väljakutsetest. me teame, et meie ajalugu ei ole kõige roosilisem, meid on alati rünnatud, okupeeritud, aga me soovime ikkagi edasi liikuda, selleks on meil aga tarvis solidaarsust ning meil on tarvis ka seda, et kõik teised on ausad albaanlaste vastu. Albaanias on endiselt probleeme, aga vähemalt neil on öö, oma eeskujud Äh, Albaanias elab neli äh, usulahku, šiidid, sunniidid, äh, ortodoksid ja katoliiklased ning nad elavad kõik rahus, see peaks olema eeskujuks ka teistele, suur tänu! suur tänu, ma ei soovi siin olla ebaviisakas, aga me peame oma kõneaegadest kinni pidama. järgmisena saab sõna lord Teverson Lordide Kojast Ühendkuningriigist. suur tänu! peaministri ja komisjoni presidendi sõnavõtud olid suurepärased, väga praktilised ning ka meie konverents siin oli, on suurepärane näide sellest, kuidas tuuakse kokku erinevate parlamentide saadikud ning me suudame üles näidata tõesti ühtsust äh, selle nimel, et Lääne-Balkanile Euroopa Liit ka tõesti laieneks. aga mina tahaksin tõstatada ühe küsimuse, millest kahtlasel kombel pole siiani räägitud. kui vaadata nüüd parlamendisaadikute nimekirja, siis üheksa liikmesriiki on puudu. näiteks ei ole delegatsiooni Saksamaalt, mis on Euroopa Liidu kõige suurem riik ja kõige suurem arvetemaksja kõnelejate nimekirjas eile ja täna seni, senini on väga vähe parlamendisaadikuid, kes on sõna võtnud Põhja- või Lääne-Euroopast. sellest äh, on kahju, erandiks on meie Rootsi kolleegid, kes eile kõnelesid, täna on aga sõna võtnud peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa ning Ühendkuningriigi saadikud. ning ma küsiksin komisjoni presidendilt pärast tema suurepärast avakõnet kuidas kaasata teised suured osapooled sellesse protsessi, sest kui me seda ei tee, siis ma kahtlustan, kuna need parlamentide delegatsioonid on nii vähe huvi tundnud, siis see peegeldab ka nende valitsuste ja riikide huvipuudust. mina olen Lääne-Euroopast ja minu jaoks on selge, et Lääne äh, äh, Lääne-Balkani probleemide lahendamine on hädavajalik nii eetilisest äh, vaatenurgast lähtudes kui ka pidades silmas Euroopa tulevikku. seetõttu tuleb kaasata ka need teised liikmesriigid, kes tegelikult loevad selles protsessis. et me tõesti suudaksime üle minna sõnadelt tegudele ning äh, see regioon äh, võimalikult kiiresti meiega ka liituks. suur tänu, järgmisena Doris Pakk president, ma tahaksin tõstatada kaks küsimust. kõigepealt, Euroopa Liiduna me ei peaks jätma Makedoonia nimekonflikti ÜRO lahendada. ma ei usu, et liikmesriik suudaks peatada Makedoonia edu äh, läbirääkimistel Euroopa Liidu suunal ma arvan, et Euroopa Liit peab selles küsimuses kujundama oma seisukoha, nii et asjad hakkaksid kiiremini edasi liikuma. teiseks, Bosnia-Hertsegoviinas ei ole oktoobrikuust saadik institutsioonid korralikult äh, toiminud ja Euroopa Liidul asub teatud vastutust. me peame tagama, et siiski kodanike jaoks asjad arenevad edasi. ma ei tea, kuidas Euroopa Liit saaks äh, suurendada oma osalust selles protsessis, kuid me peame tagama selle, et Bosnia-Hertsegoviina poliitikud täidavad neile pandud ülesandeid. Nad peaksid töötama oma praeguse tulevase põlvkonna nimel, üles ehitama infrastruktuuri, looma töökohti. kuid selle piirkonna poliitikud ei ole teinud positiivseid samme, nad on kõik tankerdunud oma äh, rahvuslikku mentaliteeti ja kui nad seda ei suuda teha, siis me peaksime neid abistama ja ma soovin, et Euroopa Liit oleks tihedamalt seotud selle protsessiga Bosnia-Hertsegoviinas ja ka Kosovos. meil on vaja oma saadikut. me ei saa osaleda ainult rahaliste vahendite ja töötajatega, kui meil ei ole oma saadikud, esindajad, kes esindaks Euroopa Liitu, kes oleks tõeliseks partneriks sealses dialoogis, keda ka austataks seda on Euroopa Parlament juba pikka aega komisjonilt palunud. ja me loodame, et Cathy Ashton, meie välispoliitika kõrge esindaja, suudab ära teha rohkem selles küsimuses, kui ta siiani on saavutanud. me mõistame, et ka tema tegevus on piiratud, kuid ma loodan, et komisjon toetab teda. ma leian, et Serbia ja Kosovo võiksid hakata nüüd lähenema ja andma loomakodanikele paremaid võimalusi. ka Kosovo serblastel peab tekkima tunne, et selle dialoogi raames kuulatakse ka nende arvamust. ja äh, et nende panus Kosovo arengusse on hinnatud. on oluline, et mõlemad kogukonnad Kosovos saaksid rahumeelselt koos eksisteerida oma riigi territooriumil. Äh, rääkides viisa liberaliseerimisest, loomulikult selleks on vaja pikaajalist äh, lähenemist, kuid sellegipoolest me peame tagama, et naaberriigid Bosnia ja Serbia aktsepteerivad teiste passe me peame selle nimel tegutsema, neid küsimusi ei saa edasi lükata. me peame leidma praktilised võimalikud lahendused, mis ei tähenda seda, et Serbia tunnustab kohe äh, järgmisel päeval Kosovot. tänan, järgmisena proua Kataliina Ertši Ungari parlamendist. tänan, president daamid ja härrad, ma, ka mina sooviksin öelda paar sõna Äh, tänases arutelus, sest tundub, et siin on teatud äh, dünaamika tekkinud, mis on üsna tajutav, kuid küsimus on, kas meie riikides on tõesti sellist hoogu, edasiviivat jõudu, selleks on vaja kohustuste võtmist, pühendumist, entusiastlikku debatti. Äh, nii eile kui täna on arutelude käigus tekkinud hetki, kui tundub, et läbimurre on võimalik ja me peame mõistma, et kui me praegu seda viimast tõuget ei anna, mis oleks abiks selle piirkonna integratsioonile, siis protsess aeglustub. ja seetõttu on minu arvates oluline, et eh, nii Ungari kui Euroopa rohelised toetavad seda, et Ungari eesistujana tunnetaks meie täielikku toetust selle liitumisintegratsiooni protsessi edaviimisel ja tingimuseks peaks olema kandidaatriikide tulemused. ma tahaksin tänada peaministrit Orbanit, heade sõnade eest äh,. tänased sõnavõtud on märgiks ka sellest, et valitseb teatud skepsis. ja skepsis on teatud määral asendanud entusiasmi äh, mitmekesisus Äh, kas see on meie igapäevane tegelikkus või pelgalt poliitiline loosung? kas Euroopa Liit äh, näeb ennast ka teatud jäikades raamides? me peaksime samuti rõhutama hariduse andmist lastele varasest east, et lapsed austaksid ka teiste seisukohti ja arvamusi. see on oluline niinimetatud piirkonna jaoks kui ka Euroopa Liidu jaoks. seega süvendamine ja laienemine peaksid kulgema käsikäes. mitmekesisus ja debatid ei peaks äh, konflikte süvendama, vaid peaksid aitama meid teineteise mõistmisel ja president katkestab sõnavõtjad sõnavõtja jätkab. ja me kutsume üles peaministrit äh, tegema kõik selleks, et edendada integratsiooniprotsessi. üles on tõstetud sinine kaart suur tänu, härra esimees, minu küsimus oli tegelikult proua Pakile, aga ta on ära läinud, mulle sõna ei antud sinise kaardi äh, käigus, kui, kui ma selle tõstsin, küsimus äh, härra peaministrile, Kosovot on enamus liikmesriike tunnustanud, aga mitte kõik ei ole seda sugugi teinud. kas mul on mingi asi nüüd vahele jäänud äh, ja te suunate mind õigele teele või on tegemist üldistusega, aga mul on tõesti küsimus, et kuidas me saame integreerida riiki, mida teised liikmesriigid ei tunnusta? miniszterelnök úrnak megadom a szót, parancsoljon. härra ministrile on sõna, palun võib-olla tekkis tõlkes probleem, ütleb härra peaminister, mina ütlesin selgelt ja konkreetselt, et me ei saa alustada lepingulisi suhteid Kosovoga, sellepärast et on liikmesriike, kes pole tunnustanud. ma tahaksin lihtsalt selgitada järgmine kõneleja on äh, rahvasaadik äh, Kall. suur tänu, peaminister härra Barroso, austatud äh, parlamendisaadikud, tegemist on teise päevaga, kus me räägime Lääne-Balkani integreerimisest Euroopaga. see on ainsaks võimaluseks Lääne-Balkani piirkonna kogukondadele selleks, et saada mineviku taagast lahti ja asuda rahu ja õitsengu teele. ja Euroopal on samuti vaja Lääne-Balkanit, nagu me oleme kuulnud. Euroopa poolt on vaja pidevat poliitilist tahet ja nägemust selle jaoks. kuid oluline on ka jääda Euroopa väärtuste ja põhimõtete juurde ja neile kindlaks, nii palju kui see on võimalik mis puudutab vabadust ja õiglust, siis ma rõhutaksin vähemuste küsimust ning Kopenhaageni kriteeriume, millest tuleb täies mahus kinni pidada. mitte ainult põhimõtteliselt, vaid ka praktiliselt. ja mitte ainult seaduse sõnaga. pöörduksin ka Euroopa Komisjoni poole. oluline on see, et Euroopa Komisjon käivitaks konkreetsed programmid ja algatused selleks, et äh, julgustada äh, ja toetada erinevate vähemuste kõrg, külg kõrval elamist ning äh, ähm, viia nad selleni, et nad tunnustaksid teineteisi kultuuri ja religiooni. et nad austaksid üksteise kultuuri kas need jõupingutused puudutavad siis keelekasutust või, või võimu jagamist? Lääne-Balkani noored peaksid samuti Euroopa poole äh, vaatama ja, ja niimoodi saavutatakse võib-olla ka kogukondade vaheline rahu. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Faragu Rumeenia parlamendist, palun. Äh, suur tänu härra presidendid, daamid ja härrad, lubage mul tänada selle kohtumise organiseerijaid selle eest, et lubate mul osaleda Euroopa tuleviku jaoks selles väga olulises, kui mitte kõige olulisemas debatis. Rumeenia on Lääne-Balkani riikidega integreerimisel mänginud väga suurt rolli, arvestades seda, et Rumeenial on riigipiir selle piirkonnaga ja loodetavasti üsna pea on äh, meil ka Schengeni, läheneb ka meile Schengeni ruumi idapiir. Lääne-Balkani integreerimine Euroopaga võiks tähendada seda, et äh, selle tulemuseks on pikaajaline stabiilsus piirkonnas, see stabiilsus on oluline ka Euroopa stabiilsusele ja rikkusele. integratsioon on absoluutselt kõikides huvides. see on loomulikult selle piirkonna huvides, aga ka meie huvides üksikute riikide huvides, aga muidugi kõigepealt on see üksikisiku ja kodaniku hüvides, huvides. Euroopa Liit peab äh, näitama seda, et äh, müüre Euroopas ei ole ja et äh, rände ja ebaseadusliku rändega seotud kogemustes küsimustes tuleb kindlasti rohkem tähelepanu panna inimeste kohtlemisele ja narkokaubandusele me peame sellele regioonile kõikides aspektides toetuse andmist jätkama eh, niikaua, kuni need riigid eh, liitumiskriteeriumitest kinni pidama. Balkani piirkonna ajalugu on olnud väga keeruline ning eh, suured rahvusvähemused peavad elama üksteise kõrval. Euroopa Liit peab äh, survet kasutama ära positiivselt nii, et kõik need ähm, vähemused saaksid säilitada oma erisused ja oma eripärad. Nendel kõigil on aga samad õigused, mis nendes riikides oleval äh, enamusel. Rumeenia järgib äh, väga suure huviga integratsiooniprotsessi, need riigid on Euroopa osa ja peavad olema integreeritud, suur tänu! järgmisena saab sõna Jakub Krasniki Kosovo parlamendist. nderuar bashkryesues nderuar krüminister nderuar kryetari i komisjonit evrop- suur tänu härra peaminister, president Barroso, parlamendi president, daamid ja härrad, kuigi Kosovo täna ei kuulu Euroopa Liitu, on juba kaksteist aastat äh, tõsi see, et Euroopa on meie riigis kohal ja omab äh, väga olulist rolli. ja see on tõestuseks äh, Euroopa Liidu tahtele Kosovo integreerida ja kosovlastel on samasugune soov. kuid nüüd see kodanike tahe peab tõlgenduma konkreetse eesmärgi täitmiseks suurde soovi eh, see unelm täita. Kosovo noorsugu, kes on enamuses meie eh, rahva seas, peab eh, saama toetust. Kosovol on selles mõttes äh, vaja mitte ainult äh, nägemust, äh, mis meid viiks Euroopa suunas, vaid väga konkreetseid eesmärke, mis äh, sellel teel tuleks täita. ja loomulikult on meil vaja ka Euroopa-poolset toetust. Kosovo kodanikud ei tohi tunda end isolatsioonis ja loomulikult ei taha me viisarežiimi vabastust, tähendab viisavabastusrežiime, kui me tingimusi ei täida. ja sellega seoses peaks me panema paika strateegia, mis meid konkreetselt viiks nende tingimuste täitmisele mis on seatud viisavabaduse saamiseks. Euroopa Liidu viis liikmesriiki endiselt äh, ei ole meie iseseisvust tunnustanud, see on suureks takkeks meie tees. me, teel me ei taha sugugi olla riik, keda ei tunnustata, me tahame olla riik, kes oma naabritega koostööd saaks teha ja osaleda Euroopa Liidu integratsiooni teel. suur tänu, daamid ja härrad! suur tänu, sõna saab järgmisele härra Postinaru Uh, uh, suur tänu, auväärsed kolleegid. ma kommenteeriksin mõningaid aspekte, millest täna on räägitud ning mis minu jaoks on väga tähtsad. kõigepealt ma tervitaksin peaminister Orbani kõnet. härra Orban, me ei kuulu küll ühte poliitilisse perre, aga laienemisprotsessi puhul Lääne-Balkanile tuleb tunnistada, et meie vaated on väga äh, sarnased. Euroopas võib täheldada kahte äh, suundumust, laienemisväsimust Lääne-Euroopas ning ootamisväsimust Lääne-Balkanil. tuleb tunnistada, et rahu ei ole ju tagatud, kui laienemisprotsess ei äh, eda-, ei lähe edasi ma mainiksin kahte aspekti. kõigepealt, meil on hädasti tarvis poliitilist konsensust kõikide osapoolte vahel laienemisprotsessis Lääne-Balkanil. üks õppetunde ähm, Ida-Euroopasse laienemisest oli see, et mõlemad, kõik, kõik pooled toetasid seda kui praegused poliitilised pinged Lääne-Balkanil jätkuvad, siis see öö, töötab teie enda eesmärkide saavutamisele vastu. minu sõnum seega on järgmine, palun töötage konsensuse saavutamise nimel selles ühes väga tähtsas küsimuses ehk laienemisprotsessis. samuti tuleb vaadata, mida õppida näiteks Bulgaaria ja Rumeenia liitumisest vaja on läbi viia suur haldussüsteemi reform, et hakkama saada integratsiooniprotsessiga. miks? kui ei toimu pidev haldussüsteemi reform, ei suuda teie riigid vastu võtta Euroopa Liidu fonde, olgu nad siis liitumiseelsed või järgsed see on ainult üks asi, mida teil on tarvis ennem li-, liitumist ära teha, aga tehke sellega algust, sest see on kriitilise tähtsusega ning viimane märkus. Eh, poliitiliste erakondade reform Balkanil. jah, ma arvan, et tuleb eraldada erakonnad ühelt poolt ärimaailmast ning teiselt poolt tuleb tagada, et, et erakondade rahastamine oleks läbipaistev. korruptsioon on tõsine probleem ning eriti si-, siis, kui äh, kui äh, ots-, äh, rahastamine otsuste tegijate puhul on väga hägune. suur tänu. proua Sissi Kreekast. suur tänu. Kreeka parlamendi nimel sooviksin ma õnnitleda teid selle koosoleku korraldamise puhul. samuti tervitaksin ma ungarlasi eesistujana ning nende peaministrit, samuti president Barrosot. see koosolek on meie jaoks ääretult tähtis me oleme siin kuulnud mitmeid termineid, nagu näiteks horisondid, poliitiline tahe, põhiliste vajaduste nimekiri. see kõik näitab, et nagu ütles Ungari peaministrigi, et Euroopa Liit peab edasi liikuma, laienemine, ma ning äh, ka süvitsi minema. meil on hakata, tarvis hakata seda protsessi juhtima. Euroopa peab, äh, Euroopa ajalugu peab käima käsikäes Lääne-Balkani riikide ajalooga Nendel riikidel on Euroopa Liidu riikidega tihedad sidemed juba läbi ajaloo ning seeläbi nad saavad anda oma panuse Euroopa põhiväärtuste kaitsesse, nagu rahu, solidaarsus ja progress. ja seetõttu ma arvan, et see nägemus, mida Euroopa Liidu kodanikel ja Lääne-Balkani inimestel on tarvis, peab peegeldama ka reaalsust. me soovime ju oma lastele edasigi anda selle nägemuse edasisest sest arengust, aga meil peame olema aktiivsed. aga me ei tohi liigselt kiirustada me peame toetama Lääne-Balkani riike, aga nendel riikidel peab olema aega ka oma probleeme lahendada ning lahendada ka omavahelisi probleeme. mõningad riigid on juba minevikus probleemid lahendanud seal piirkonnas. seega meil on tarvis astuda samme, mis läbi me aitame kaasa sealsete ühiskondade eesmärkide täitmisele. poliitilised grupeeringud peavad samuti koos töötama ühiste lahenduste leidmisel. Kreeka soovib toetada Euroopa Liitu ja Ungarile siia eesistujana selles protsessis, suur tänu! suur tänu, järgmisena härra Rodriguez Portugali parlamendist. suur tänu! parlamendi president, Ungari parlamendi esimees, president Barroso, peaminister Orban. Mm, tuleb tunnistada, et mina austan Ungari Lissaboni suursaadikut väga ta on teinud ära väga palju selleks, et parandada Ungari ja Portugali vahelisi suhteid. näiteks õppis ta ära ka portugali keele, see on minu jaoks isiklikult väga oluline faktor. saadikud, mina tervitan seda algatust. see on väga oluline Euroopa Liidu tuleviku jaoks, aga see on ka oluline seetõttu, et siin antakse oma roll mängida ka liikmesriikide parlamentidele liiga sageli oleme me kõrvale lükatud. Neid ei peeta piisavalt tähtsaks Euroopa tasandil. seega see, mida me tegime eile ja täna, tähtsustab ka liikme eh,, riikide parlamentide rolli, nii liikmesriikide kui ka riikide, mis ilmselgelt kunagi Euroopa Liiduga liituvad me teame, et see on paratamatu. ükskord saavad Lääne-Balkani riigid Euroopa Liidu liikmeks niikuinii. Nii. samas on ju palju probleeme. ka Euroopa ees, järjest keerukamas maailmas. samas laienemisprotsess on olnud Euroopa Liidu jaoks edukas. samas on vaja ka tagada, et me konsolideerime olemasolevat Euroopa Liidus. me ei saa ju saavutada mõlemat, nii laienemist kui konsolideerumist. meil on vaja säilitada mitmekesisust, poliitilist, kultuurilist mitmekesisust, loomulikult on meie vahel erinevusi, aga me saame nad Euroopa Liidus ületada. ja seeläbi saame muuta Euroopa tugevamaks meie oleme Lääne-Balkanilt vaadates Euroopa teises otsas Portugalis. aga siiski seisab Portugal teistega õlg õla kõrval, kui me panustame Lääne-Balkani arengusse. me, meie teeme ära oma töö nagu kõik teisedki riigid siin, soovime meiegi anda oma panuse selleks, et muuta Euroopa Liit tugevamaks. et me saaksime uu-, uuesti laieneda usaldusväärselt ning enesekindlalt. ma olen kindel, et varsti tervitame me neid riike Euroopa Liidus. suur tänu, härra Iltšev, Euroopa Parlamendi saadik järgmisena. täna president ma olen sügavalt veendunud Lääne-Balkanil riikide ees Euroopa väljavaated on täiesti realiseeritavad. tänane arutelu puudutab selle protsessi tempot, etappe ja võimalikke täiendavaid jõupingutusi, mida me kõik peame tegema, et vältida ootamatuid probleeme ja ebameeldivaid üllatusi selles mõttes ma leian, et äh, parlamendisaadikute ja poliitikute kaasamine on oluline, me peame ära kuulama ka Lääne-Balkani haritud inimeste ekspertide arvamused ja nende hääl peaks kõlama tugevamalt ma ei ole päris kindel, et meie teadmised Lääne-Balkani elust ja seal toimuvatest protsessidest on piisavalt. tegemist on väga eripäralise, eripärase piirkonnaga, väga keerulise ajalooga piirkonnaga. Äh, sageli ümbritsevad seda piirkonna vanad müüdid piiride, äh, koalitsioonide, liitude kohta. peaminister Orban rõhutas õigesti, et erinevate kandidaatriikide staatusi ei tohi omavahel segamini ajada, mis on oluline Montenegro, Horvaatia või Serbia jaoks on oluline eh, nende hindamistulemuste põhjal ja neid riike ei tohi omavahel segi ajada. ja ma äh, olen kuulnud ka äh, suuri vaidlusi Makedoonia niime pärast. miks siis kaks osapoolt ei pea lä korralikke läbirääkimisi, me oleme korduvalt vastu võtnud resolutsioone, teinud oma ühiseid avaldusi me oleme julgustanud Kreekat ja Makedooniat lahendama seda probleemi ÜRO egiidi all, kuid asi ei toimi. Kesk-Euroopas eh, üks riik kavatseb oma nime muuta. kas tõesti on raske leida variant ka Makedoonia nime jaoks, kui osapooled ei suuda omavahel kokku leppida, siis äh, Äh, tuleb neile äh, meenutada ka Kosovo juhtumit. Äh, Kosovo iseseisvust ei ole viis liikmesriiki tunnustanud ja seetõttu edasiminek on raskendatud. peame asju õigete nimedega nimetama. ja me ei tohiks karta tegeleda nende probleemidega süvitsi. kas Makedoonia on huvitatud sellest vaidlusest? kõik need probleemid on ka meie probleemid ja me peaksime ühendama jõud lahenduste otsingul ja tundub, et Euroopa Liidu institutsioonid on teatud mõttes Lääne-Balkani riikidele võlgu. ma nõustun Doris Päkiga, kes kutsus üles Daytoni leppe läbi ülevaatamisele eh, selleks, et suurendada Euroopa Liidu nähtavust Lääne-Balkanil. suur tänu president ja nüüd on sinine kaart üles tõstetud. suur tänu võimaluse eest sõna võtta. ma tahaksin ära kasutada võimalust, et peaminister Orban on kohal ja küsida talt, kas ta leiab, et Ungari kodakondsusseadus mis puudutab ka Kesk-Euroopa riikide kodanikke, on tõesti kasulik sellele piirkonnale. härra Jan Bauer Tšehhi Vabariigi parlamendist. tänan. tänan, härra president ma samuti soovin kasutada tänast võimalust, et äh, esineda Tšehhi delegatsiooni nimel. ma arvan, et peaminister Orban ja riik, mida ta esindab, väga edukalt äh, täitnud eesistujariigi rolli. ja on äh, juhus, et ma võtan sõna pärast Slovaki kolleegi ma olen tõesti veendunud, et te olete Euroopa Liidu eesistujariigiks väga raskel ajal. ka Tšehhi Vabariigi ees seisavad rasked küsimused, nagu näiteks Venemaa-Ukraina gaasikriis. Te olete sunnitud tegelema mitmesuguste majanduslike probleemidega, seega teie olukord ei ole sugugi kadestamist väärt. ja tulen nüüd tagasi äh, minu seisukoha juurde laienemise küsimuses ma kuulasin nii peaminister Orbani kui äh, komisjoni presidenti Barrosot ja mulle tundub, et te olete kujundanud väga head seisukohad, et te olete väga delikaatselt selgitanud, kuidas Euroopa Liit peaks suhtlema Lääne-Balkani riikidega ja väga mõistlikult selgitasite, mida Euroopa Liit tegelikult ootab nendelt riikidelt. ma usun, et käesoleval ajal on Euroopa Liidus väga palju oma sisemisi probleeme, mis vajavad lahendamist. Äh, meil on tõsised majanduslikud probleemid. ja mõnikord äh, me ei tee seda, mis oleks õige, vaid ainult see, mis on poliitiliselt hetkel vajalik. kuid tänane teema ei piirdu majanduslike küsimustega, kui me räägime Lääne-Balkanist Äh, nagu mitmed eelkõnelejad mainisid, et teatud oluliste liikmesriikide delegatsioonid puuduvad osavõtjate seast. ja nüüd ma küsiksin peaministrit Orbanilt ja president Barrosolt. kas nad leiavad, et meie poolt kasutusele võetud majandusmeetmed, stabilisatsioonipakt, majandusjuhtimise pakett on õiged vahendid, mehhanismid kõikide liikmesriikide majanduse tugevdamiseks. sest kui Euroopa Liit ei suuda säilitada oma majanduse tugevust, siis majandusega probleemid süvenevad ja äh, see omakorda raskendab tulevast laienemisprotsessi. suur tänu, järgmisena härra Haupal Ungari parlamendist. tänan, president lugupeetud presiidiumi liikmed, daamid ja härrad. aasta kaks tuhat üksteist võib saada pöördepunktiks Euroopa Liidu stabiliseerimisel ja seda ma mõtlen negatiivses tähenduses. Euroopa Liidu jätkuv laienemine ja kogunenud kogemused võivad järsult peatuda, kui Lääne-Balkani riikide integratsioon aeglustub. ja see omakorda võib kaasa tuua kujuteldamatud tagajärjed, kuid ma leian, et me ei peaks praegu niisuguste asjade peale mõtlema ja sel põhjusel, et Ungari, kes on praegu eesistujariigiks, on Lääne-Balkani riikide integratsiooni seadnud oluliseks prioriteediks see piirkond asub põhja, lõuna, ida, lääne suunalisel ristteel. ja tegemist on piirkonnaga, kus on väga mitmekesine kultuur ja seda kultuurist mitmekesisust tuleb arvestada. eile mitmed sõnavõtjad rõhutasid seda, et kultuuride vaheline dialoog võiks toimida katalüsaatorina selles piirkonnas. ja sel põhjusel ma olen seisukohal, et ka Euroopa Liit peaks andma endast parima selleks, et kultuuride vaheline dialoog jätkuks ja traditsioonilised koostöövormid säiliksid. ja et äh, sellesse Äh, protsessi kaasataks ka rahvusvähemused ja etnilised rühmitused. selle piirkonna kultuuriline mitmekesisus võib olla eeskujuks ka Euroopa Liidule. sellega ma tahan öelda, et et äh, Lääne-Balkan on nagu sümbioos Euroopa Liidust ja see on oluline komponent Euroopa mitmekesisusest. loomulikult kandidaatriikidele esitatakse teatud tingimusi ja nõudmisi, mida nad peavad täitma selleks, et äh, saada oma õigustatud koht Euroopa perekonnas. mis puudutab Horvaatia liitumist, siis ma olen veendunud, et see küsimus omandab erilise tähtsuse järgnevate kuude jooksul ja me peame mõtlema sellele, kuidas liikmesriigid omakorda saavad edendada nende läbirääkimiste lõpuleviimist. suur tänu, härra Stadler Austriast. suur tänu. härra esimees, lubage kõigepealt äh, tervitada siin härra peaministrit ja õnnitleda teda nii hea töö ärategemise eest eh, Ungari eesistumise aja jooksul. selle eesistumise aja alguses eh, oli Ungaril väga palju raskusi või pigem talle tekitati raskusi, mis ei olnud sugugi õigustatud mis puudutab eh, Lääne-Balkani riikide liitumist, siis selle puhul tuleb kindlasti ära kasutada neid õppetunde, mille me saime äh, Kesk- ja Ida-Euroopa riikide liitumisel. Lääne-Balkani riikide liitumine kindlasti ei tähenda aga seda, et me peaksime kuidagi läbirääkimiste kiirust äh, suurendama, meil on vaja siiski nendes riikides läbi viia väga tõsine ettevalmistustöö, mida Euroopa Liit saab muidugi toetada. oluline on see, et äh, liitumise ettevalmistamisel äh, tuleb nad kõigepealt kinnitada kandidaatriikideks on äh, neid äh, riikide seas, kes on teinud väga suuri jõupingutusi liitumise ettevalmistamiseks, näiteks nagu Albaania. aga näiteks, kui me vaatame Horvaatia juhtumit, siis äh, siin küll tuleks jah, liitumisläbirääkimisi kiirendada, kuivõrd Horvaatia võrreldes teiste kandidaatriikide ja võib-olla ka varasemate kandidaatriikidega, kellest on saanud liikmesriigid, on äh, saavutanud sellised standardid, mis küll äh, tähendavad seda, et nad on valmis liikmesus, liikmelisuseks juba täna. ja siis küsimus selle kohta, mida teha Lääne-Balkani piirkonnaga, ajalugu on näidanud, et tuleb väga ettevaatlikult läheneda sellele piirkonnale. proua Pakk ütles täiesti õigesti, et me ei peaks mingisugust jutlust või, või õppetunde andma sellele piirkonnale, peame olema delikaatsed oma lähenemises, peame arvestama äh, kultuurilise ja etnilisuse, etnilise mitmekesisusega selles piirkonnas. ja loomulikult tuleb silmas pidada ka ajalugu. ajalugu on seal olnud keeruline ja selle tõlgendus äh, teinekord hägune. nii et jällegi tuleb olla väga ettevaatlik ja õppida Lääne-Balkani äh, ajaloost. ja mina kutsuksin seega üles, et äh, ka Makedoonia nime puhul üles näitama delikaatsust. tuleb mõista mõlemaid osapooli, sealhulgas Kreekat, kelle nägemus põhineb piirkonna ajalool. kaks Makedooniat peavad saama võimaluse omavahel need asjad bilateraalsel tasandil korda saada, võttes arvesse muidugi ajaloolist tausta. see on siin väga-väga tähtis sarnaseid arenguid oleme me näinud ka teistes Euroopa piirkondades ja meil on mudel, kui me selle probleemi lahendame, siis tulevikus taolisteks raskusteks. suur tänu, härra Stadler. ja järgmisena saab sõna proua Kajudus, Kaiduskova Tšehhi senatist, kuid enne seda veel annaksin juhtimise üle nüüd härra Martines Martinesele. proua Kaiduskova härra esimees, president Barroso, peaminister Orban, lubage tänada Euroopa Parlamenti ja eelkõige parlamendi president Buzekit selle ürituse korraldamise eest ja tänusõnad ka Ungarile kui eesistujale, tegemist on tõesti äärmiselt huvitava ja kasuliku üritusega nii Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ja ka loodetavasti Lääne-Balkani riikide jaoks. väga palju on räägitud kultuuri ja hariduse tähtsusest, ühtsest ajaloost, mis ei peaks olema lõhestav. keskendutud on just nimelt noorsoole ja sellele, et neid peaks ajalugu ühendama, kuid see ei ole lihtne eesmärk. samas aga on Euroopa Liit Äh, olnud suureks eeskujuks. Robert Schumann, kui ta rääkis integreeritud äh, Euroopast ja kui ta selle kohta oma teose kirjutas, äh, oli ta vangistuses. ja tema sõnad ja tema enda isiklik ajalugu on küll suureks äh, alustalaks Euroopale näite sellest, kuidas äh, äh, on võimalik ajalooliselt ka andeks anda. ärgem unustagem majanduslikku aspekti, Euroopa integratsioon on Lääne-Balkani riikidele väga-väga oluline. see on oluline aga ka meie jaoks. kui me oleme ühtsed, siis saame üle kõikidest probleemidest, et tahan teile kinnitada seda, et Tšehhi Vabariik kindlasti peab laienemist oluliseks protsessiks. vaatamata sellele, kas tegemist on siis äh, valitsuskoalitsiooni liikmete või opositsiooni liikmetega. soovime Lääne-Balkanile, Balkanile kõige paremat ja, ja meile endale edu läbirääkimistes, mitte ainult siin, vaid ka teistes teemad, teistel teemadel. suur tänu, proua Kaiduskova. Martines ütleb, et on võtnud juhtimise üle ja tahaksin tänada Ungari kolleegi selle eest, et ta on seni selle vedamisega nii hästi hakkama saanud ning äh, teretun-, tervitan siin ka Ungari parlamenti, suur tänu teie töö eest eesistumisaja jooksul, aga selle kon-, konkreetse konverentsi äh, ettevalmistamisel, nii et veel kord suur tänu minu kaaseesimehele. järgmisena aga saab sõna meie debati jätkuks Markus Hernandez, kes on Hispaania senati senaator. suur tänu, härra esimees, Hispaania delegatsiooni nimel kinnitan eh, siin eh, Hispaania veendumust Lääne-Balkani eh, liikmelisuse osas. see sai selgeks juba Hispaania eesistumise aja jooksul, kui Hispaania korraldas Sarajevos Lääne-Balkani riikidega väga kõrgetasemelise kohtumise, kus osalesid piirkonna kõikide riikide ja territooriumite esindajad meie oleme veendunud, et Kreeka ja Füüromi ametkondade vahel on kokkulepe võimalik eh, seoses eh, eh, riigi nimega ja et ka Makedoonia saaks siis asuda niipea kui võimalik liikmelisuse teele. viimasel ajal oleme näinud lõimumisprotsessi edenemist Lääne-Balkani piirkonnas oleme jõudmas äh, viisavabastusrežiimidele nende riikidega ning näeme, et äh, riigid omavahel on leppimas. probleeme lahendatakse näiteks Serbia ja Montenegro vahel ja nii edasi. kui me kahe tuhande kümnendal aastal selle protsessiga alustame, oleme näinud väga tõsist edasiminekut liitumisläbirääkimised on ukse ees üsna mitme riigiga ja Hispaania parlamendi nimel tahaksin veel kord siis kinnitada, et meie toetame seda protsessi igati ning Lääne-Balkani riikide integreerimist Euroopa Liitu. meie Hispaanias oleme pühendunud äh, sellele ülesandele ja loodetavasti see ülesanne äh, saab ka edukalt täidetud, nii et suur tänu võimaluse eest äh, täna ka sõna saada suur tänu, härra Hernandez ja annaksin järgmisena sõna härra Preale Rumeenia senatist. suur tänu. kõigepealt lubage mul rääkida isiklikul toonil, ausalt öeldes äh, mul on natukene häbi häbi selle pärast, kuidas äh, need äh, arutelud siin täna käima said, nimelt et tekkis äh, tüli Albaania ja Rumeenia kolleegide vahel. selge see, et pinged nendes, selles piirkonnas on tõsised aga need pinged ei peaks takistama meil ühispunktidele keskenduma, meil on väga palju ühtset. Rumeenia ja Albaania vahel äh, valitsev äh, sõprus ei peaks sattuma taoliste kempluste ohvriks. kui ma töötasin äh, Alba-, Rumeenia ülikoolis äh, lõin ma Balkani piirkonna ülikoolidega ühtse võrgustiku, sealhulgas Albaania ülikoolidega ja ausalt öeldes mitte kunagi ei suhtutud sellesse negatiivselt. ja tegelikult ongi tavalised inimesed, need mitte poliitikud, kes äh, peaasjalikult tegelevad äh, Lääne-Balkani piirkonna integreerimisega. Lääne-Balkani piirkond äh, on loomulik osa Euroopast ja ühel ajal, ühelt poolt on äh, nad äh, väga lõhestunud, teiselt poolt väga ühtsed, ühinenud oma mitmekesisuses, nii nagu Euroopa Liitki. ja üheskoos äh, saavutame kindlasti positiivset rolli ja koolides ja harid-, koolidel ja haridusasutustel on väga suur roll selles ja juba omal ajal äh, Moldova ja Rumeenia vahelistes äh, lahkhelides äh, öeldi, et kõige rohkem usutakse koolide suutlikkusse pingetest üle saada ja nii see on ka olnud. jah, ka selles piirkonnas, Lääne-Balkani piirkonnas on pingeid, kuid selles on ka väga selge suur rikkus. Euroopa Liit peab äh, tunnustama Lääne-Balkanit kui eriti rikkalikku ja väärtuslikku piirkonda, mida meil on hädasti vaja. mitte neil ei ole alati vaja meid, vaid Euroopa Liidul on vaja neid. meil on üksteist muidugi vaja. suur tänu! suur tänu, kolleeg! sellega oleme me ammendanud kõnelejate nimekirja praeguses arutelus. suur tänu kõikidele kõnelejatele, et nad tegid lühidalt ja rääkisid täpselt. ja järgmisena saab sõna härra Barroso, Euroopa Komisjoni president ning siis ka peaminister Orban. minu paberil on kirjas lühikesed kommentaarid, seega palun tehke lühidalt. tavaliselt loomulikult nõukogu eesistuja ja komisjoni president saavad kõnelda parlamendi ees nii palju, kui neil soovi on, aga ma olen kindel, et te ei kuritarvita seda õigust. aga teil on võimalus nüüd vastata sellele, mida te arutelus kuulsite. kõigepealt saab sõna härra Barroso. palun, me kuulame väga tähelepanelikult. So I will uh, first of all thank you kõigepealt suur tänu kõikide kommentaaride eest, ma kuulasin arutelu väga suure huviga ja ma vastaksin konkreetsetele küsimustele, mis adresseeriti minule. kõigepealt saadiku küsimus Bosnia-Hertsegoviinas. just eile teatas parunes Ashton komisjonile, et eh, lõpet-, eh, valikuprotsess on nüüd lõppenud, otsiti väga kõrgetasemelist diplomaati, senini oli tegemist ju delegatsiooniga, aga, aga nüüd saab olema ka poliitiline Euroopa Liidu esindaja ning kõrge esindaja saab kohe selle valikuprotsessiga ühele poole. siis küsimus, mis esitati ka mulle ja mis puudutas Euroopa majandusolukorda ja olemasolevaid instrumente. ma arvan, et vastu võetud meetmed on ambitsioonikad ning siiralt rääkides oleksin ma soovinud isegi kaugemale minna, näiteks majanduspoliitika koordineerimises, aga tegemist oli ikkagi väga hea konsensusega eelmise, eelmise ülemkogu ajal. nüüd on meil olemas instrumendid, aga sellest ju ainult ei piisa Euroopas räägitakse palju menetlustest, institutsioonidest, poliitilisest tahtest, tahtest koostööd teha. ning ma arvan, et kui valitsused nüüd otsustavad, et eelarvet tuleb konsolideerida, tuleb läbi viia vajalikud reformid, siis tuleb selles osas teha koostööd, ära kasutada olemasolevad instrumendid, teha koostööd ka Euroopa Komisjoni ja parlamendiga, siis suudame me edasi minna siis Lord Devensoni oluline küsimus. kuidas kaasata need liikmesriigid, kus tundub olevat kõige vähem huvi laienemise vastu? jah, tõsi ta on, et huvi laienemise vastu on erinev liikmesriikides ning ka liikmesriikide sees erinevate ühiskonna osade vahel. räägiti siin laienemisväsimusest Euroopa Komisjon ei ole väsinenud laienemisest. me oleme sellele endiselt pühendunud, me oleme, arvame, et see on ääretult tähtis Euroopa Liidu tuleviku jaoks, ma ütlesin oma avalduses juba ennem, et Euroopa Liidu laienemine ei ole olnud mitte ainult kõige edu, üks kõige edukamaid poliitikaid Euroopa Liidus edendamaks pluralismi, rahu, demokraatiat, äh, avatud majandust, õigusriiki. aga see on olnud Euroopa ajaloos üks kõige suuremaid saavutusi üldse. kui nüüd vaadata suurt pilti, algselt oli kuus-üheksa liiget, nüüd on meil kakskümmend seitse liiget, varsti saab neid veel rohkem olema, see on hämmastav, mida see esindab. see näitab, kuidas me pärast esimest ja teist kohutavat maailmasõda oleme suutnud üles ehitada sellise ühtsuse ning see on hämmastav näiteks kui ma kohtun meie Vene, Hiina või Ameerika sõpradega, siis üks asi, mille pärast nad äh, imetlevad Euroopat, on just see laienemine. niisiis, laienemisprotsess on minu jaoks väga tähtsus, tähtis ning komisjon on endiselt seda toetamas. samas on ju selge, et me ei tohi standardeid madalamale lasta ning oluline on öelda kandidaatriikidele, et ka nemad peavad oma kohuseid täitma. ma arvan, et me ei aita kedagi, kui me üritame öelda, et ainult Euroopa Liit peab probleemid lahendama. me peame toetama neid, aga keegi ei saa nende riikide enda probleeme nende eest ära lahendada, mis puudutab olulisi reforme, näiteks õigusriiki, korruptsioonivastast võitlust, kohtusüsteemi sõltumatust ja selle üle on vaja ausalt rääkida. ja ma tervitan tänast ausat vestlust vägagi. kuidas siis kaasata? täna me näiteks kaasasime ju liikmesriikide parlamente, Luis Rodriguez Portugalist ütles väga selgelt, et Portugal toetab Euroopa Liidu laienemist Lääne-Balkanile. ja see on väga oluline sõnum et mitte ainult Lääne-Balkanile lähedal olevad riigid, vaid ka kaugemad riigid mõistavad, kui tähtis see poliitiliselt on. seega liikmesriikide parlamentide kaasamine on oluline. oma teise mandaadi alguses üritasin ma ka kohapeal inimestele selgeks teha, kui oluline laienemine on. ning nüüd see Horvaatia lae-, liitumine, mis loodetavasti tõesti kiiresti toimub, võiks olla hea viis, kuidas uuesti laienemine tähelepanu keskmesse Euroopas tuua. kui aus olla, siis ma olen vahel pettunud selles, et liikmesriigid, mis on laienemisest nii palju võitnud, ei ole just eriti valjuhääselt öelnud, kui oluline on olnud laienemine eh, mitte ainult uutele, vaid, vaid ka vanadele liikmesriikidele. näiteks kaubandus, mida see on tähendanud meie siseturule. Euroopa Liidu vanade liikmesriikide kasu on olnud üüratu. aga seda, sellest pressis ei räägita ning seetõttu on liikmesriikide poliitikud poliitikutel vahel raske öelda, et me soovime edasi laieneda. majanduskriisi ajal on kodanikud loomulikult mures, see on täiesti loomulik. inimesed asuvad kaitsepositsioonile, seega kui poliitikud siseriiklikul tasandil ei räägi kui ol-, sellest, kui oluline on laienemine, siis loomulikult ei saa ka oodata, et kodanikud väga entusiastlikud oleksid. seetõttu meil on tarvis arutelusid laienemise üle, mida see tähendab poliitiliselt, aga ka majanduslikult meie liidule ning ma arvan, et koosolekud nagu tänane on väga tähtsad. üks küsimus, mida veel mainiti härra Postinaru vist, see puudutab poliitilisi peresid ja erakondi. Euroopa Parlamendi saadikutele tahaksin ma siin selgelt öelda, et näiteks Balkani puhul ka seatakse vahel kahtluse alla parlamendi kui sellise legitiimsus. mina olen poliitik, mina olen olnud ka oma kodumaal ähm, peaminister ning pluralism on minu jaoks tähtis, mulle see arutelu, need vaidlused meeldivad, aga kui valitsus näiteks ei austa sõnavabadust, kui äh, valitsus ütleb, et opositsioon ei ole lojaalne, siis meil tekib probleem. kui teie parlamendisaadikud soovite toetada laienemist Lääne-Balkanile, siis mul on üks ettepanek, mida te võiksite teha, ehk siis suurendada koostööd läbi poliitiliste perede, fondide, parlamentide vahel et me saaksime levitada parlamentaarset kultuuri, levitada demokraatiat, mis, aga demokraatiat, mis oleks ka stabiilne. seetõttu meil on tarvis edendada konsensuse ja kompromissi kultuuri, me ei soovi ju pärssida demokraatlikke vaidlusi, mis on loomulikult demokraatias, aga me peame edendama ka õigusriigi konsolideerimist. see on meile kui poliitikutele tähtis. nagu ma ütlesin ennem, laienemine ei ole tehnokraatlik või bürokraatlik protsess, meil on tarvis kaasata ühiskonnad, meil on tarvis avada ühiskonnad ja majandused. seda me saame praegu ise teha ning komisjon omalt poolt annab oma parima, et see küsimus oleks kogu aeg äh, tulipunktis. veel kord tahaksime tänada peaminister Orbanit äh, tema tegemiste eest ning ma arvan, et ka käesolev aasta saab olla, olema progressi aasta. seda ütlesin ma ka külaskäigul Balkanil, kordan selle täna veel üle ning kordan seda ka tulevikus, loomulikult eeldusel, et need riigid ise viivad edasi läbi reforme, siis nad mitte ei saa liituda Euroopa perega, sest nad on juba Euroopa peres, aga nad saavad liituda ka Euroopa Liiduga, suur tänu! Eh, suur tänu, Euroopa Komisjoni president. Te olete alati meie jaoks olnud suureks inspiratsiooniallikaks, eriti äsja öeldud kommentaaride põhjal. ja loomulikult Te olete andnud meile mitu poliitilist õppetundi, mille me viime kaasa ja tutvustame oma koduriigi poliitikutele ja nüüd tahaksin edasi minna päevakorraga ja veel kord avada, avaldada tänu Ungarile kui eesistujariigile, mis on püüdnud integratsiooniprotsessi dünaamikat suurendada ja annan sõna Ungari peaministrile härra Orbanile. tänan, president. kõigepealt lubage vastata küsimusele mis oli adresseeritud Ungarile ja puudutas kodakondsusseadust, mille järgi eh, antakse väljaspool Ungarit elavatele kodanikele kodakondsus. minu vastus on järgmine. selle sammuga me püüdsime kõrvaldada diskrimineerimist meie naaberriikides, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on topeltkodakondsus võimalik näiteks Rumeenias, Serbias, Horvaatias ja seetõttu ma ei näe mingit põhjust, miks Ungari ei võiks seda võimalust kasutada. sellega me tegime lõpu diskrimineerimisele. ja lubage mul nüüd vastata küsimustele mis äh, seostuvad Ungari eesistumisega. ma tahan tänada teid tunnustavate sõnade eest. võib-olla need on veidi enneaegsed, sest meil on veel aega ka ebaõnnestumisteks. kuid ma alustaksin üldisematest kommentaaridest. kui me alustasime tööd, tegime strateegilisi otsuseid. me pidime langetama valiku, kas sellest saab olema iludusvõistlus, festival või äh, kuuekuuline kõva tööperiood. me valisime viimase võimaluse. ja seetõttu me astusime saatusele vastu ja seadsime oma eesmärgid väga kõrgele, majandusvalitsemine, energiapoliitika laienemine ja romide küsimused. Äh, need said olema põhilised teemad meie eesistumisperioodiks ja me loodame, et hästi tehtud töö omab ka erilist tähendust ja ma loodan, et äh, kui meie eesistamisperiood lõpeb, ma kuulen jälle teie tunnustavaid sõnu. Äh, tänase arutelu kokkuvõtteks tahaksin rääkida avameelselt äh, Lääne-Balkani riikide esindajatega me oleme väga viisakalt oma arvamusi väljendanud ja kujundanud, kuid see ei peaks teid eksitama. sest teie olukord liitumist taotlevate riikidena on väga raske. valitsevad pessimism, hirmud, kartus ja need tunded on teie piirkonnas süvenenud. ja need ei ole võrreldavad kõhkluste ja hirmudega, mis meil olid enne meie liitumist. sellised kõhklused ja hirmud on teil palju suuremad kui meil varem. ma ei taha küll olukorda üle dramatiseerida, sest olukord on niigi dramaatiline ja kui me ei säilita laienemist meie tegevuskavas, siis me langeme tagasi mitu aastakümmet oma arengus. väga palju on pandud kaalule äh, ja kui me korraldame taolisi kohtumisi nagu tänane konverents, äh, siis need on olulised ja ma tänan Europarlamenti ja, ja Ungari parlamente, kes aitasid selle konverentsi korraldamisele kaasa äh, laienemine ei tähenda lihtsalt Euroopa Liidu piiride ida poole edasiviimist, kui meie liitusime, meil ei pea idapiiri edasi lükkama, sest meie idapoolsem piir on Kreekas. me räägime Lääne-Balkanist kui enklaavist, mis tuleks hõlmata. me ei taha piire väljaspoole lükata, vaid me tahame kaasata selle piirkonna, mis niigi kuulub Euroopasse, meie perekonda. ja need kõhklused, hirmud ja skepsis on tunded, millest tuleks üle saada äh, läbi meie ühiste meetmete ja tegevuste. me liitusime Euroopa Liiduga alles hiljuti ja seetõttu me teame, kui tähtis on leida liitlasi. ja ma julgustan teid tegema sama. kui mina olin peaminister üheksakümnenda aastate lõpus ja kui al algasid Ungari läbirääkimised, me mõistsime, et meie kõige suurem liitlane oli Euroopa Parlament ja ta on jäänud meie liitlaseks senini tänan. suur tänu, härra Orban, et te vastasite meie kolleegide küsimustele ja sellega me oleme jõudnud päevakorra, konverentsi päevakorra järgmise punkti juurde äh,. Ungari Rahvusassamblee president Köver ja mina üritame nüüd teha kokkuvõtteid toimunud aruteludest ja mul on hea meel anda sõnajärg üle oma kolleegile härra Köverile lõppsõnavõtuks. suur tänu, austatud härra esimehed, peaminister, kallid kolleegid, ega ei ole lihtne ülesanne pärast härra Barrosot ja härra Orbanit sõna võtta ja midagi lisada asjakohast sellesse teemasse, millest me nüüd kaks päeva oleme rääkinud aga minu ülesanne on äh, kokku võtta mm, need arutelud. mul oli väga huvitav ära kuulata nii tänased kui ka eilsed panused ja kokkuvõttes oli see kindlasti minu meelest viljakas ja väärtuslik konverents. keskendusime Lääne-Balkani riikide integreerumisprotsessile erinevatest aspektidest, heitsime valgust kõikidele selles protsessis olulistele teemadele ja lubage mul tänada nii eilseid kui ka tänaseid eh, eestkõnelejaid, eh, need olid väga, väga huvitavad sõnavõtud, mis eh, kindlasti lisasid palju meie aruteludesse. pärast neid kahte päeva arutelusid on ilmselt tõsi see, et me näeme palju selgemalt seda, millised on Lääne-Balkani ja Euroopa ees seisvad väljakutsed võib-olla näeme neid nüüd natukene selgemalt ja kogu selle konverentsi jooksul rõhutati seda, et lisaks Kopenhaageni kriteeriumi täitmistele tuleks ka vähemusi puudutavad küsimused lahendada rahuldavalt enne liitumist. see on kindlasti võtmetähtsusega selles etniliselt nii mitmekesises piirkonnas. ning eh, lisaks sellele öeldi ka seda, et mis puudutab õigussüsteemi, kohtussüsteemi ja piirivalvet, välispiiride valvet, tuleb teha suuremaid jõupingutusi ja kontrolli suurendada. räägiti ka sellest, et luua tuleks ühtne Euroopa rändepoliitika ning kontrolle tuleks suurendada. kodanike integratsioonist rääkides äh, öeldi töögrupis et väga oluline on kodanikud äh, samamoodi kaasata ja arvestada nende seisukohtadega samamoodi nagu poliitikutega. lisaks sellele peaksime andma võimaluse ka Lääne-Balkanist pärit tudengitel asuda õppima Euroopasse. ja mitte ainult kultuurilist ja etnilist mitmekesisust ei tuleks silmas pidada, vaid tähelepanu alla peaksid tulema ka sotsiaalsed aspektid. eesmärgiks on äh, inimestele töö tagamine, aga kindlasti tuleb need riigid kaasata ka romide strateegia rakendamisesse, kuivõrd need riigid peavad üksteist toestama vastastike eesmärkide täitmisele, seda kinnitas ka härra Orban oma sõnades. daamid ja härrad, seda debatti kokku võttes jääb üle kindlasti kinnitada seda, et saalis ei olnud mitte ühtegi sõnavõttu, mis oleks küsimärgi alla seadnud Lääne-Balkani integratsiooni. kuid äh, muidugi tõsi on ka see, et mitte kõik liikmesriigid ei olnud kohal. ning äh, paljud liikmesriigid olid küll kohal, kuid sõna ei võtnud äh, selles debatis mainiti mitu korda seda, et Euroopas levib teatav laienemisalane väsimus ja ka nii-öelda liitumisväsimus. ja see võib tähendada seda, et kogu laienemisprotsess võib aeglustuda, see on tõsine oht. paljud kutsusid Euroopa Liitu üles tegema enamat selleks, et see protsess saaks uut hoogu peaminister Orban ütles oma avasõnades, et ähm, läbirääkimised Horvaatiaga tuleb äh, lõpule viia niipea kui võimalik, selleks et äh, lootust oleks ka teistel riikidel. aga äh, suur tänu kõikidele nende oluliste seisukohtade eest, teiepoolse panuse eest ja rõhutan veel kord seda, mida ütles peaminister Orban, et kõik äh, riigid, kes ootavad kas liikme staatust või kandidaatriikme staatust, näevad Euroopa Parlamendis enda kõige suuremat liitlast. ja istume täna selle Euroopa Parlamendi täiskogu saalis, mina esitan, esindan aga siin nende riikide äh, suuruselt kõige, suuruselt teist liitlast, Ungari parlamenti, meie käsikäes teeme kindlasti kõik äh, endast oleneva selleks, et liikmelisuse perspektiivsus jääb äh, perspektiiv jääb äh, alles äh, nendele riikidele. suur tänu, ütleb härra Martines. suur tänu, härra Köver. mina oma sõnavõtus ei hakka üle kordama seda, mida härra parlamendi esimees just ütles, vaid võib-olla pakuksin teile natukene mõtteainest ja räägiksin asjadest, ähm, millele viitas ka president Puusek. ja äh, räägin ka võib-olla natukene oma isiklikust kontekstist. ja ilmselt minu sõnad peegeldavad äh, neid, seda kahte rolli, mida ma pean Euroopa Parlamendis, nimelt pean äh, asepresidendina hoolt selle eest, et äh, oleks rahvusparlamentidega suhted head, aga ka kandidaatriikide parlamentidega. kui ma räägin kandidaatriikidest, siis pean siin silmas ka neid riike, kes äh, on selle protsessi esimesed sammud alles teinud ja ma tõesti loodan, et sellest kujuneb protsess, äh, mis on kiire ja tulemuseks on täismili-, täisliikmelisus kõigi jaoks on saanud kõikidest nendest sõnavõttudest selgeks äh, see, et me peame selliseid kohtumisi väga oluliseks, eriti kui me räägime erinevate riikide rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahelistest suhetest. see on protsess, millega on kõik ometigi ähm, seotud ja me saame niiviisi pärast neid ühiseid arutelusid üheskoos ka edasi minna, see annab meile võimaluse üheskoos tööd teha see loomulikult on formaalselt ette nähtud Lissaboni lepingus, mis on õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimisele, aga äh, seda ei pea me tegema mitte ainult formaalsuse täitmiseks, vaid me oleme ju kõik ähm, äh, rahva poolt valitud esindajad ja peame sellepärast juba koostööd tegema. tulles nüüd aga konkreetsemate punktide juurde nii nagu need äh, välja koorusid meie aruteludes. tahaksin rõhutada tõsiasja, et äh, see arutelu on väga õigesti ajastatud. koostöö ja dünaamika, mida meil on vaja selleks, et äh, Balkani riikidest saaksid nii kiiresti kui võimalik, liikmesriigid on kõigil, seda on kõigil vaja. asi ei ole lihtsalt selles, et see mõte kui selline on hea, meil on lihtsalt seda väga vaja ja see on äh, aeva üliolulisemaks kujunemas. praegu, nii nagu asjad on Euroopa Parlamendis, äh, näitab seda, et üle poole ja enamus kodanikest on Lääne-Balkani liitumisest huvitatud. kuid me ei taha, et seda pidevalt tulevikku lükatakse, sest et muidu see liitumishoog vaibub. ja me oleme näinud seda, et pead tõstavad Euroopas teatud liikumised, mitte ainult ei räägi me euroskeptikutest, vaid ka teistest, kes tahavad takistusi seada selle integratsiooni teele Euroopa Liidu laienemine Lääne-Balkani riikidesse toob kasu kindlasti nende riikide kodanikele, jah, kuid äh, on ülioluline, nii nagu ma olen ka juba öelnud, ülejäänutele, ka meile me oleme mõistnud, et praeguses globaalses kontekstis, kui me Äh, ei ole ühtsed, saame me kõik lüüa. kas me moodust-, moodustame ühisrinde või jääme kõik koos kaotajaks? kandidaatriigid ja kandidaatriigi staatust ootavad riigid, kes tänasel kohtumisel osalevad, on meie kõigi jaoks väga olulised. ma ei räägi siin ainult teoreetilises võtmes, vaid äh, räägin oma kogemuse najal. härra Barroso äh, teab äh, seda protsessi, tunneb seda protsessi sama hästi kui mina. Äh, me teame väga hästi, et meil ka omal ajal oli väga raske mõista kogu seda protsessi, olles olnud Euroopa Liidust väljaspool, mõista, miks meid pidevalt ukse taha jäeti. protsessi äh, puhul, mis viis ju suurema rikkuseni nende seas, kes selle protsessiga tegelesid miks näiteks, näiteks riigid, mis geograafilistel või ajaloolistel põhjustel on Euroopa Liidust välja jäetud, miks neid juba varem ei kaasatud? ja sellepärast äh, nii palju tehtigi jõupingutusi, et nad ikkagi ei kaasata, sest see polnud õiglane. ja minu meelest äh, tuleks kaasata ka Lääne-Balkani riigid ja mitte ainult sellepärast, et see oleks õige või õiglane, vaid ka sellepärast, et äh, üks ajalooline ebaõiglus tuleb eemaldada. tuleb võtta endale muidugi teatud kohustused ja mõned eesmärgid äh, täita veel enne, kui kogu see protsess päädib, aga Lääne-Balkani riikidel peab olema tulevikus võimalus meiega liituda enamus parlamendiliikmeid ning äh, rahvusparlamentide liikmeid on rõhutanud seda, et seda protsessi tuleks tagant tõugata, ei tohi seada takistusi või äh, kuidagi leida põhjuseid, miks äh, see protsess mõjutuks aeglaseks, loomulikult riigid on jõudnud erinevale tasemele, Horvaatia äh, on teistest võib-olla natukene eespool, aga need, kes on olnud ise sellest protsessist kasusaajad, peaksid tagama selle, et ka teistel oleks võimalus tulevikus eh, kasu saada. ei ole õiglane, et need riigid, kes on saanud ise Euroopa Liitu sisse, löövad ukse nina ees kinni teiste ees, kes tahavad liituda ja mina ja härra Jose Manuel äh, oleme vägagi hästi kursis, mida see tähendab. meie tahame, et meie paadiga liituks veel inimesi. ja globaalses kontekstis, arvestades üleilmastumist äh, ja, ja seda, et äh, rahvusvaheline üldsus peab globaalsel tasandil rohkem tegema koostööd tuleviku jaoks selles kontekstis mitte ükski liikmesriik üksinda ei suuda olla äh, märkimisväärselt äh, tugev rahvusvahelisel tasandil me peame olema ühiselt äh, osalejad rahvusvahelisel areenil, kaitsma ühiselt Euroopa huve ja nii õnnestub äh, meil mõjutada ka seda, kuidas äh, maailmas asju aetakse, andes nendele Euroopa hõngu ja Euroopa põhiväärtused on siis äh, kõige olulisemad, need on ju õiged õigused, aga suur tänu härra peaministrile, härra komisjoni presidendile, suur tänu kõikidele teile, kes te osalesite meie arutelus, suur tänu ametkondadele ja härra Martines äh, tänab äh, väga lahkelt ka tõlkemeeskonda ja toob välja tõsiasja, et äh, tõlkide arv äh, pidevalt kasvab, kaks korrust neid suisa, lisaks nendele ka veel tehnikud, kes, keda tuleb ka tänada. ja meie järgmine kohtumine toimub juba Poola eesistumise ajal, kuupäev on paigas, aga me veel ei tea täpselt, millest me hakkame rääkima. huvitav on see aga kindlasti. ja kujuneb sama rikkalikuks ja viljakaks. ja isiklikult veel räägiksin ühest asjast, äh, millele viitas äh, üks teie seast, rääkides noorsoost. tahaksin siinkohal tervitada äh, minu valimispiirkonna Castilla-La Mancha gümnaasiumiõpilasi, kes meile on külla tulnud ja suur tänu, et äh, võtsite vaevaks Brüsselisse tulla ja äh, sellega on meie istung lõppenud ja, ja kena kodureisi!